Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Euh, daamid ja härrad, kallid kolleegid, täna on meil üsna tihe päevakord, sellepärast et kella kümnest võtame siin koos äh, Ahvetiga vastu äh, Saksa välisministri. enne seda on meil vaja arutada kahte punkti, esiteks kiire ülevaade teemadest, mille poole me, mille juurde on meil võimalik tagasi pöörduda ka hommikuse koosoleku lõpus, räägime siin Ugandast, selleks, et anda hinnang Somaalia väljaõppemissioonile ja härra Kaaler räägib veidi enne kella kümmet proua Hankise arvamusest Euroopa Liidu ter-, terrorismivastase võitluse poliitika kohta. ja siis algab ühiskoosolek ahvetiga nüüd mõningad äh, teadaanded, mis puudutab meie järgmisi koosolekuid. neljapäeva hommikul tuleb siia härra de Krem, kes on Belgia kaitseminister, kellele andis volitused proua Ashton selleks, et teha kokkuva-, kokkuvõte nõukogust, mis leidis aset eile. nii et härra Peter de Krem tuleb sellest meile rääkima. neljapäeval on siin ka äh, proua Janela, kes äh, tegeleb äh, tuumarelvastuse vast-, leviku äh, takistamisega. see koosolek on kinnine ja seal räägime me Korea poolsaarest ning suhetest Iraaniga. homme hommikul tuletan meelde, et Ahvetis üheskoos meiega leiab aset arvamuste vahetus volinik Georgievaga tahaksin teile anda ülevaate äh, sellest, äh, mis äh, juhtus meie delegatsiooni käigus Somaalia väljaõppemissiooni osas. siin annan sõna härra Luanile, härra Paškule ja sellest räägin ka mina ise. me käisime Pihanga laagris kus õpetatakse sõdureid välja, Somaalia sõdureid. tegemist on teise väljaõppe etapiga, neid õpetavad välja Uganda sõjaväelased ning samuti siis Euroopa Liidu missioon. loomulikult käisime ka peakorteris Kampalas ja käisime ka Uganda tsiviil- ning sõjaliste võimuorganite juures tegemist oli väga lühikese visiidiga, kuid see oli tõesti väga intensiivne ja ka väga huvitav. tegemist on nii-öelda kerge missiooniga, vaid sada nelikümmend Euroopa Liidu sõjaväelast osaleb selles. see missioon ei ole ka kuigi kallis, kuid selle mõju on väga põnev näiteks kui rääkida loomulikult äh, Somaalia sõjaväelaste väljaõppest, aga teiselt poolt ka poliitilisest mõjust meie partneritele seal piirkonnas, kõigepealt siis Ugandale. Uganda võimuorganid selgitasid meile, et nad on väga rahul sellega, et Euroopa Liidu missioon nende territooriumil aset leiab ning nad rõõmustavad väga ka Euroopa Liidu äh, väljaõppemissiooni ning Uganda sõjaväe vahelise koostöö üle tegemist on äh, väga äh, tundliku piirkonnaga Aafrikas ja see, et Euroopa Liit rahaliselt ja logistiliselt seal osaleb, on loomulikult väga oluline. seda teeb ka Aafrika Liit, kellel on Somaalias oma missioon ning kes seega on äh, nii-öelda mm, esirindel ja ka Keenia, Djibouti, kes osalevad Somaalia stabiliseerimise äh, jõupingutustes. nii et see, et Euroopa Liit osaleb läbi selle missiooni nendes mitmepoolsetes suhetes, on oluliseks poliitiliseks saavutuseks, kindlasti tuleb sellega ka edaspidi jätkata loomulikult kõikide kolleegide nimel saan öelda, et me nägime, et Euroopa Liidu sõjaväelased ähm, töötavad seal väga professionaalselt, aga lisaks sellele Äh, täheldasime ka mõningaid äh, aspekte, kus oleks võimalik asju paremini teha. kui õpetada välja Somaalia sõjaväelasi, ja seda ütlesid meile väga selgelt ka Uganda sõjaväelased, kes ise ju ka äh, Somaalias tegevad on, et hetkel kõige suuremad puudujäägid Somaalia sõjaväes ei seisne mitte sõjaväelaste väheses väljaõppes, vaid pigem eh, kõrgemal tasemel nende juhtimises. nii et oleks võimalik võib-olla parandada väljaõppemissiooni selleks, et õpetada välja ohvitsere ja kõik selles suunas liikuvad õpingutused oleks väga teretulnud. ühtlasi väljendati seal ka huvi selle vastu, et kuidas äh, värvatakse tulevasi sõjaväelasi ja kuidas äh, siis näeb välja see tee lõpuks, kuni nad jõuavad Somaalia sõjaväkke kuidas neid sõjaväelasi valitakse selleks, et seda teha, selleks, et Euroopa Liit saaks seda teha, peaks Euroopa Liit olema kohapeal Somaalia territooriumil ja poliitiliselt on see paljudele liikmesriikidele problemaatiline, kuid samas me leiame, et on kahetsusväärne, et väljaõppe osas ei ole Euroopa Liidul mingit otsustust selle kohta, et millised inimesed kõigepealt sinna, keda, millised on need inimesed, keda hakatakse välja õpetama ja millised neist siis pärast edasi liiguvad ka Somaalia sõjaväkke Pihanga laagrisse jõudnud sõjaväelastest pidi suure osa tagasi saatma Somaaliasse pärast arstlikku läbivaatust, nad lihtsalt ei olnud piisavalt hea tervise juures selleks, et nad oleksid saanud läbida seda treeningut. ja loomulikult oleks võimalik olnud see valik teha juba varem ja ei oleks olnud vaja neid saata tagasi kodumaale arvestades eriti kõigi logistilisi probleeme, mis sellest tulenevad. nii et sellised on meie vaated, samas aga mõistame täielikult kõiki poliitilisi piiranguid, mis sellist tegevust takistavad. ja nüüd võib-olla annaksin sõna veel kolleegidele, kes sõna soovivad. sekretäriaadiga töötasime välja ka raporti minu arvates on see missioon edukas. nägime, kui hea äh, on seal kulutõhusus, kui palju saab teha väga väikese rahaga, meil on missioon äh, väga olulises piirkonnas ja see osaleb äh, Somaalias aset leidvates äh, protsessides ja me teame, et Somaalias ju on ka äh, piraatidega probleeme ja me istume seal ümber sama laua Ameerika Ühendriikidega, ÜRO-ga, Aafrika Liiduga ning teiste oluliste organisatsioonidega, nii et minu arvates see missioon kujutab endast olulist poliitilist lisandväärtust Euroopa Liidule. võib-olla mõningad kolleegid suhtuvad sellesse vähem entusiastlikult, aga igal juhul mina tahaksin toetada selle missiooni jätkamist kuigi võib-olla tuleks teha mõningaid muudatusi ja äh, keskenduda Somaalia ohvitseride väljaõppele ja Uganda võimuorganid, nii sõjalised kui ka äh, tsiviilvaldkonna omad on samuti väga huvitatud sellest missioonist, Uganda öö, äh, sõjaline staap oli täies koosseisus seal ka kohal ja nad näitasid, kui suurt huvi, huvi nad selle vastu tunnevad ja kindlasti saame eh, toetada Ugandat pingutust, nende pingutustes, nimelt Uganda pingutab selle nimel, et ka teised Aafrika liig-, eh, Aafrika riigid toetaksid eh, missioone Somaalias, nii et nad, seega siis Uganda ei oleks ka täiesti üksi seal Somaalias nii palju tahtsin teile sellest rääkida ja nüüd äh, see võtab sõna kolleeg, kes samuti seal missioonil oli. Well, I, I mean, I agree, it was aitäh, härra esimees, ma olen äh, nõus sellega, et tegemist oli hästi organiseeritud üritusega, mis oli ka väga nauditav. Äh, taustaks sellele visiidile oli loomulikult see kohapealne olukord Ugandas, seal olid tsiviilrahutused Kampalas me küll ei märganud neid, eriti kui me seal kohal olime, aga tundub, et probleem on läinud hullemaks pärast seda, kui me lahkusime ja huvitav oli ka näha seda, et äh, Uganda on nüüd jõudnud ajalehtede pealkirjadeks, see just selle aspekti tõttu. mulle tundub, et kui me vaatame just seda konkreetset sõjalist missiooni, siis siin on vähemalt kolm erinevat äh, aspekti, mida tuleb uurida. esiteks meie sõjaliste jõudude esinemise küsimus. ma ei näinud äh, seal ühtegi Euroopa Liidu sõdurit, härra esimees, nägin seal Hispaania sõdureid, äh, eh, sõdureid äh, mitmetest teistest Euroopa riikidest, aga ma ei näinud ühtegi Euroopa Liidu sõdurit. ja ma arvan, et kui me hakkame siin öö, otsustama selle üle, mida nad teevad, siis ei pea ju ütlema, et kui meie riikide äh, sõjalised jõud äh, selliseid operatsioone ette võtavad, siis teevad nad seda suure professionaalsuse, pühendumuse ja oskusega ja seetõttu ei olnud ka erilist üllatust sellest, et äh, tegemist oli väga hea operatsiooniga seal Ugandas, nii et see ei olnud üldse üllatav, nad teevad väga head tööd. väljaõpe loomulikult on äh, väga niisugune äh, alus väljaõpe, seda tehakse tihedas koostöös Uganda lastega. sõna otseses mõttes äh, võtame me mehed äh, Somaaliast, saadame nad Uganda kaugematesse osadesse. Neile tuleb alguses õpetada ka põhilisi hügieeniküsimusi, enne kui äh, alustatakse sellist väga äh, aluspõhist äh, sõjalist koolitust, sellised on asjad praegu, üritatakse äh, valida välja kaader allohvitsere äh, ja siis nende hulgast äh, valida välja väike ohvitserkond, ma arvan, et see on üsna realistlik, sest et mitte millestki ei ole ju võimalik ohvitsere leida, nii et niimoodi üritame asju seal ajada, nii et esiteks siis missiooni äh, kulgemine, ma arvan, see käib päris hästi. teine aspekt loomulikult on Euroopa Liidu enda roll. olen aru saanud, et äh, algselt ei pidanud äh, see olema väljaõppemissioon, algselt pidi see toimuma Djiboutis äh,, ja siis Hispaania eesistumise käigus eh, viidi see sisse Ugandas eh, ja Uganda eh, ametivõimud on loomulikult väga hea meel, et see seal on, aga nagu kõigi nende sõjaliste missioonide puhul ei ole tegelikult Euroopa Liidul kui sellisel mingit põhjust olla seal asjadega seotud. huvitaval kombel need Äh, värvatud valitakse välja Ameerika Ühendriikide poolt, Ameerika Ühendriigid ka maksavad selle eest logistilist toetust, annavad Ameerika Ühendriigid, nii et äh, oleks ju loogiline, kui see väljaõpe äh, toimuks organisatsioonis, mis teeb tihedat koostööd Ameerika Ühendriikidega, näiteks NATO või mõni sel-, teine selline ko koostöökorraldus. just, miks Euroopa Liit peab sinna kaasatud olema, me kuuleme siin sellisest kõikehõlmavast äh, lähenemisest, eh, nagu Euroopa Liit eh, oleks kuidagi välja mõelnud sellise termini või tal oleks mingid omanikuõigused sellele. see loomulikult on nonsenss. nagu ma olen korduvalt öelnud, kõik eh, meie sõjalised jõud, mis viimaste aastakümnete jooksul operatsioonidega seotud on, teavad ise, mis asi on selline kõikehõlmav lähenemine. aga huvitaval kombel praegusel juhul Euroopa Liidu delegatsioon Kampalas, nagu ma asjast aru sain, pole kunagi isegi külastanud seda sõjalist väljaõppemissiooni. Nad kindlasti ei ole Pahangaski korrutagi käinud. nii et nii palju siis sellest kõikehõlmavast lähenemisest, nii nagu Euroopa Liit seda näeb. ja ma arvan, et see on tõesti tõsine puudus nii et ma tõesti ei näe, et oleks mingit erilist põhjust, miks Euroopa Liit peaks olema kuidagi kaasatud sellesse konkreetsesse missiooni. ja nüüd siis kolmas aspekt, äh, milles see asi tegelikult seisneb, ehk siis need operatsioonid Somaalias. Somaalias me loomulikult ei käinud, nii et me pidime toetuma teistele, kes said meile rääkida, milline on olukord seal see, mida meile selgelt välja öeldi kindlasti ugandalaste poolt, oli see, et Amessoti missioon Ugandas ei ole selleks äh, ülesandeks piisav. on ÜRO mandaat äh, kaheteistkümnele tuhandele äh, inimesele ja seda eesmärki ei ole kunagi saavutatud ja nüüd Uganda, ugandalased ütlevad, et on vaja kakskümmend tuhat meest selleks, et see ülesanne tõhusalt lahendada nii et see on ebapiisav ÜRO operatsioon, teised Aafrika riigid eh, ei taha eh, siin ennast kaasata. hetkel on eh, väed seal üksuses ainult Ugandast ja Burundist. üks põhjuseid on see, kui palju makstakse ÜRO sõduritele ja gaanalased on näidanud üles teatud huvi, aga nemad eeldaksid, et sõduritele makstakse ÜRO palgamäärade äh, järgi ja see muudaks operatsiooni üsna kulukaks. nüüd äh, see suhe, mis on meie poolt nähtud väljaõppe ning selle vahel, mis toimub Mogadishus, siis siin ei ole me eriti äh, kindlad. varasemad väljaõpetatu noorte hulgas oli päris palju äh, deserteerumist, äh, paljud äh, läksid tagasi Mogadishusse ja siis lihtsalt kadusid. sest et ei tulnud enam seda iganädalast palgatšekki. nagu ma olen aru saanud, siis nüüd on nendele sõduritele maksmise protsess veidi tõhusam, nii et on suurem tõenäosus, et nad ka jäävad sinna vägedesse, aga me ei tea, kui tõhusad nad on, kui nad naasevad Mogadishusse kas eh, nad integreeruvad teistesse üksustesse, mis on juba seal, või nad eh, tegutsevad ühtse üksusena ise. mitte miski sellest ei ole eriti selge. selge on aga see, et olukord Mogadishus on tõsine ja Äh, siin on ka üha tihenev suhe selle piraatlusega, mis äh, merel toimub, ka sellele juhiti meie tähelepanu. nii et härra esimees, mulle tundub, et jah, tegemist oli äärmiselt kasuliku ning huvitava visiidiga, mis oli äärmiselt hästi organiseeritud. ja äh, õnnitlen neid relvajõudusid, mida me oleme sinna saatnud Hispaania juhtimise all, nad töötavad väga hästi äh,, Äh, ma ei usu, et Euroopa Liidul oleks siin tegelikult mingit tõsist rolli, see on mõneti selline kunstlik äh, sõjaline missioon. ning need operatsioonid äh, Somaalias, mis on küll erinev küsimus, aga selle asjaga seotud, see tekitab suurt muret, aitäh! suur aitäh sulle! poliitiliseks imeks ongi see, et me näeme, kuidas sellest samast visiidist oleme meie jõudnud väga erinevatele järeldustele. ma tegelikult ei saa väga aru, mida NATO peaks Ugandas peale hakkama, NATO on juba Afganistanis ja ka paljudes muudes kohtades. tegemist on siiski Euroopa Liidu sõjaväelastega, mis siis, et nad on pärit erinevatest liikmesriikidest, jah, nad on liikmesriikide sõjaväelased, aga ikkagi nad kandsid ka seda Euroopa Liidu sinist märki rinnas That's my constant complaint that our interest is ähm, kas tõesti on huviks ainult ähm, äh, sinised äh, märgid sõduritele külge panna üle kogu äh, maailma ja kui see sinine märk ära võtta, siis midagi põhjapanevat seal ei olegi? Euh, ühes osas tahaksin teiega ühineda, nimelt et tuleb äh, paremini järelevalvet teostada värvatute üle, et kas nad tõesti on ka operatiivsed ja et me ei tohiks siin silma kinni pigistada. ja kuna tõstatasid meie Roheliste fraktsiooni kolleegid mitmeid kordi sõjaväelaste värbamise küsimuse ja selle, et värvatakse ka alaealisi, siis tahaksin neile öelda, et me e, juhtisime kõikide vastutavate isikute tähelepanu sellele küsimusele ja e, nägime ka, et tegelikult e, valitakse nüüd uusi sõjaväelasi hoopis paremini ja kui nad ei vasta tingimustele kas ealistel põhjustel või ka tervislikel põhjustel, siis neid sinna ka ei võeta, nii et seda protsessi on parandatud ja sellele viitan sellepärast, et siinsamas parlamendis see küsimus ka mitu korda tõstatati. härra Vaigel, palun. suur aitäh, esimees. mina tahtsin tegelikult tõstatada küsimusi Ähm, mida tegelikult härra Van Orden ka juba minu asemel tõstatas. Ähm, mulle meeldis äh, see, kuidas tema neid küsimusi arutas ja ta tõstatas mõningaid skeptilisi aspekte äh, meie osalusega seoses. kõigepealt ma tahaksin kiita teid äh, selle missiooni korraldamise eest, see missioon oli ääretult oluline, suur aitäh ka väga põhjaliku raport, vabandust, ettekande eest, teid oli väga huvitav kuulata. ma arvan, et ääretult oluline on see, et me oleksime informeeritud eh, nendest kaugetest missioonidest, eh, mida me läbi viime. ning ääretult oluline on selliseid missioone mitte hüljata. Eh, sellised missioonid nõuavad meiepoolset poliitilist pühendumust ja toetust ja juhul, kui nendel missioonidel mõtet ei ole, siis äh, tuleb äh, võtta vastu ka otsus need missioonid lõpetada. ma arvan, et äh, praegusel juhul me nii kaugel ei ole, võttes arvesse seda, mida teie ütlesite ja mida delegatsiooni liikmed ütlesid. tegemist oli mm, väga inspireeriva missiooniga ning on mitmeid asju, mida me saame veel ära teha. ma tahtsin juhtida tähelepanu mm, piraatluse probleemile ja juhtida ähm, tähelepanu selle probleemi sotsiaalmajanduslikele juurtele või alustele. Somaalia äh, elanikkonna suur osa äh, teenib oma elatist äh, sel äh, viisil ja seetõttu me ei tohiks keskenduda oma tegemistes mitte ainult äh, Äh, selle laastavale mõjule rahvusvahelisele kaubandusele, vaid olema rohkem Euroopa Liiduna tegevad selles, et välja selgitada, mis piraatlust põhjustab, kuhu äh, sealt saadud tulud äh, lähevad ähm, ja keskenduda sellele, kas olukord Aafrika sarve juures muutub tõesti või mitte. teiseks arvan ma, et kui me käime oma missioone inspekteerimas ja seda inspekteerimas, mida ÜRO ja teised teevad, siis me peaksime eh, seda kõike vaatlema eh, seotuna sellega, mida Aafrika Liit teeb seetõttu võib-olla oleks hea mõte korraldada laiaulatuslik arutelu Aafrika Liidu osalusel strateegiate küsimuses, arengustrateegiate küsimuses, julgeolekuaspektide ja arenguaspektide küsimuses, sellepärast, et Aafrika Liit peaks äh, olulist rolli mängima selles maailmajaos, nad peaksid rohkem vastutust endale võtma nendes küsimustes suur aitäh äh, aru, äh, aruande ettekande eest. ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks selles küsimuses ka tegev olema, aitäh! Euh, suur aitäh! räägiksin ka ise Aafrika Liidust, valmistame ette ka arvamuste vahetust kolmekümnendaks juuniks siinsamas meie komisjonis samal teemal tahame kutsuda kohale ka erinevad inimesed, see partnerlus Aafrika Liiduga ja seda tuletasid meile meelde ka Uganda võimuorganid. Äh, tähendab, näitas seda, et ühelt poolt tõesti see on otsustava tähtsusega, samal ajal on see ka lünklik, sest et see tegelikult põhineb äh, vaid kahel Aafrika riigil. nii et tegemist on tõesti väga olulise teemaga ja üritame kolmekümnendal juunil sellest täpsemalt rääkida. härra Pašku, kes samuti oli delegatsiooni liige, ja siis edasi, lähme edasi järgmise teema juurde, sest peame ka selle läbi vaatama enne kella kümmet. jaa, äh, ma tahtsin öelda seda, et ma olen täiesti äh, nõus raporti järeldustega. nimelt, et äh, tegemist on väga vajaliku operatsiooniga, mis Mm, ei ole väga kallis, aga samas on ääretult vajalik. ja minule jäi mulje, et ähm, korralduslik pool on juba mm, tehtud äh, minul oli isiklikult raske mõista seda, et näiteks kui Euroopa Liitu ei ole kaasatud mingitesse mm, küsimustesse, siis me äh, kritiseerime seda, et Euroopa Liit ei ole kaasatud, aga kui Euroopa Liit tegutseb, siis me kritiseerime ja ütleme, et Euroopa Liit ei tegutse piisavalt ja tegelikult ei ole Euroopa Liidu äh, asi üldse nende asjadega tegeleda, mida ta teeb ma arvan, et me peame vaatama, milline on reaalsus koha peal ja hindama seda, mida me teeme. me peame püüdma näha lisandväärtust äh, nii äh, kohalikele kui ka Euroopa Liidule. Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitika muid aspekte tuleb ka kindlasti arutada, aga äh, selle konkreetse missiooni puhul on minu seisukoht selline, et meie raha on otstarbekalt kulutatud, aitäh! Merci, donc à mon tour pour clore see. suur aitäh, lõpetuseks tahaksin tänada parlamendiliikmeid härra Ronaldon ja härra Pašku, kes väga aktiivselt osalesid sellel missioonil ja see missioon ei olnud võib-olla kuigi mugav, aga igal juhul kindlasti panustasid need inimesed väga suuresti oma teadmistega sellesse missiooni. meil tekkis tõesti väga suur ülevaade sellest, mis koha peal toimub ja suur aitäh kõigile, kes visiidi korraldasid ja kolleegidele, kes olid väga olulised äh, visiidi kordaminekus. tegemist oli tõesti väga intensiivse visiidiga ja ka äh, tehniliselt äh, oldi seal väga heal tasemel. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on siis viimase päevakorrapunktiga enne mõttevahetust härra Vestervellega. tegemist on meie arvamusega Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse poliitika kohta proua Hankis, kes meie alakomisjonis vastutab selle teema eest, ei saa täna siin kohal viibida ja seega ta volitas selleks härra Kaalerit, nii et äh, Mikael, kui sa palun tuletaksid meelde, millised on need kõige olulisemad punktid, me hääletame, või seda hääletatakse ahvetisse täna pärastlõunal. suur aitäh ja ma vabandan, et äh, ma hilinesin, äh, minu lennuk Berliinist hilines samuti äh, ja ähm, proua Hankisit tõesti siin ei ole ning ta palus äh, mul oma arvamust esitleda. arvamus äh, selle äh, teema osas on koostatud äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika mm, vaatenurgast äh, lähtudes ja keskendub terrorismivastasele võitlusele. Ähm, arvamuse koostaja tahab rõhutada järgmist äh, terrorismivastase võitluse poliitika olulisust kui sellist, teiseks Euroopa julgeolekustrateegia olulisust ning sisese ähm, julgeolekustrateegia olulisust ning nende kahe harmoniseerimist. Atlandi-ülesed suhted on samuti olulised ning otsene viide regioonidele, äh, kus tuleb rohkem ära teha selleks, et terrorismivastase võitlusega tegeleda, on samuti esile tõstetud. lisaks äh, ÜRO poolt äh, välja käidud raamistik on siin välja toodud ning lisaks vajadus koordineerida tegevust NATO-ga ja siin viidatakse ka äh, seosele rahvusvahelise äh, kuritegevuse, terrorismi ja äh, narkokaubanduse vahel. siin on esile toodud ka Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaatori oluline roll. proua Hankis arvab äh,, tänab konstruktiivsete muudatusettepanekute eest äh,, ta püüab äh, võimalikult palju neist äh, arvesse võtta ning äh, ta on koostanud viis kompromissmuudatusettepanekut, mida ta loodab, et toetatakse on mitmeid muudatusettepanekuid, mis püüavad oma sõnastuses selle arvamuse reguleerimisala laiendada ning mis terrorismivastase võitluse poliitikaga on võib-olla ainult kaudselt seotud või ei ole seda üldse seotud. Äh, ta ütleb, et me ei tohi ära unustada seda, et terrorismivastase võitluse poliitika peamiseks eesmärgiks on äh, säästa süütuid inimelusid. meie ei äh, ähm, äh, peasin tegelema praegusel hetkel terrorismi põhi äh,, põhjustega ähm,. mis puudutab muudatusettepanekut kuus äh, pärast Ladfordilt ja äh, kolmkümmend üheksa Jäätenmägilt, äh, kus äh, palutakse ekspertide paneel paika panna ähm, proua Intvelt libekomisjonist äh, on ka seda mm, mõtet välja käinud. Nende ettepanekutega seoses on arvamuse koostajal tõsiseid probleeme. ta küsib, et kuidas tagada selle paneeli iseseisvus Äh, milline on äh, ekspertide ametisse nimetamise protseduur, äh, kuidas see sõltumatuks muuta ning mille alusel siis heaks kiita või tagasi lükata kandidaadid. lisaks ta tahab teada, kellele selline paneel aru annab ja seetõttu ta palub seda seisukohta mitte toetada Teiega austades on ka viis kompromissmuudatusettepanekut äh, ära toodud. Äh, see on siis see, mida tema palus mul teile edasi anda, aitäh. Äh, suur aitäh, härra Pašku, palun. Very briefly, my group has asked me to teen lühidalt, minu fraktsioon on palunud mul fraktsiooni nimel sõna võtta, toetades neid kompromissmuudatusettepanekuid, aitäh. Merci, madame Lösing. suur aitäh, proua Lösing, palun. ja, vielen dank um,. Ich hatte ja. suur tänu. varasemates mõttevahetustes oli mul juba võimalus öelda, kui väga ma kahetsen seda, et siin ei räägita terrorismi tekke põhjustest, mis tegelikult põhinevalt peituvad vaesuses ja et neid siin arvesse ei võeta. muudatusettepanekutest on selgelt näha, et ma ei ole ainus, kes tahaks, et võideldaks siiski terrorismi põhjuste vastu. ja teiseks, mind šokeerib see, et ma näen, et siin on väga palju selliseid muudatusettepanekuid, milles peegeldub äh, kriitiline lähenemine terrorismivastasele võitlusele. näiteks äh, põhiõiguste kaitse vaatenurgast, aga ka teistel põhjustel. suur aitäh, kas äh, keegi kolleegidest soovib veel selles küsimuses sõna? Maigul, palun, äkki sina tahad kokkuvõtteks sõna? aitäh! suur aitäh, suur aitäh kolleegide toetuse eest ja suur aitäh härra Paškule ja toetuse eest terve fraktsiooni poolt. kompromiss, muudatusettepanek number kaks. tegelikult tegeleb sellega, mida te ütlesite terrorismi tekkepõhjuste kohta tegemist on konkreetsete instrumentidega terrorismivastases võitluses ja sellepärast raportööri arvates ei olnud see siin õige koht, kus rääkida terrorismi tekkepõhjustest, aga siin on siiski ka olemas lause, mis ütleb, et me oleme kõige halvema lahenduse, lahenduse poolt. seega me ju ütleme, et on ka teisi erinevaid poliitikaid, mida töötatakse välja nendes riikides ja mis peaksid panustama terrorismivastasesse võitlusesse ja mis kindlasti ei tohiks soodustada terrorismi teket või äh, ei tohiks soodustada sellise keskkonna teket, mis võiks äh, omakorda jällegi soodustada terrorismi teket suur aitäh, tuletaksin teile meelde seda, et pärast äh, äh, mõttevahetust härra Vestervellega, mis lõpeb kuskil kell üksteist, äh, oleme me siin jällegi oma komisjoni koosseisus ja siis räägime me seal härra Kerkhoviga. hetkel peatame koosoleku kümneks minutiks, selleks et valmistuda järgmiseks mõttevahetuseks ahvetiga, aitäh! Ok, eh, colleghi, do immediatamente il benvenuto a... kallid kolleegid, tahaksin kohe siin tervitada Saksamaa Liitvabariigi välisministrit Guido Westerwellet. meil on suur rõõm, et ta siia on täna kohale tulnud ja kindlasti osutub meie mõttevahetus väga oluliseks ja tahaksin tänada ka härra esimees Danjani selle eest, et ta on pühendanud osa nende allkomisjoni ajast ja selleks, et me saaksime kuulata härra välisministrit. härra ministri visiit on väga aja, asjakohane, sest et see langeb kokku äh, sellega, et Ahvetis kiideti heaks arvamus, mis puudutas ÜRO Peaassambleed ja ÜRO Peaassamblee kiitis heaks hiljuti ka resolutsiooni, mis tunnustab Euroopa Liidu erilist rolli ÜRO-s, arvestades sellega, et Euroopa Liit esindab seal kõiki oma liikmesriike välispoliitika valdkonnas. tegemist on Euroopa diplomaatilise võiduga selles osas ja teie külaskäik tegelikult leiab aset väga delikaatses poliitilises kontekstis, me teame, mis toimub Põhja-Aafrikas ning samuti laiemalt Araabia maades. ja me teame, et meilt eeldatakse, et reageeriksime ühiselt ja mitte vaid kahepoolselt. härra minister, teie oma sõnavõtus täna tegelete Euroopa, vabandust, Saksamaa kogemustega öö, äh, julgeolekunõukogus, te ei ole seal küll alaline liige, aga te pingutate selle nimel, et julgeolekunõukogul oleks ka nii-öelda Euroopa mõõde. me toetame teie jõupingutusi selles suunas ja meile pakuvad väga suurt huvi kõik need erinevad infokillud, mida meiega saate jagada. ma mainisin ka meie komisjoni soovitust, milles me ütlesime, et Julgeolekunõukogu äh, reform peaks pakkuma võimalust selleks, et ka Euroopa Liit saaks seal alalise liikme koha ja selleks, et seda eesmärki saavutada, peaks äh, töötama välja rotatsioonisüsteemi äh, Euroopa Liidu raames, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel Julgeolekunõukogu mittealaliste liikmete osas härra ministril on aega üsna vähe ja annaksin kõigepealt sõna tegelikult härra Danšanile. suur tänu, härra esimees, härra minister, allkomisjoni julgeoleku ja kaitse allkomisjoni nimel tahaksin teid siin tervitada ning jääksin väga lühisõnaliseks, sest et oluline on kuulata teid ja et te saaksite arutada äh, kõike seda meie parlamendiliikmetega. ja kindlasti ei ole üllatuseks see, et mina oleksin tahtnud teid kuulata ka Liibüa teema osas, mis oli peateemaks selle aasta esimesel semestril nii Euroopa Liidus kui ka ÜRO-s. ja oleksin tahtnud kuulata ka teatud pettumusest, mis tekkis siin parlamendis suure enamuse hulgas, sellepärast et Euroopa Liit rahvusvahelise organisatsioonina mängis see väga väikest rolli Liibüa küsimustes, eriti ka sõjaliselt. siin on palju neid parlamendiliikmeid, kes toetavad ambitsioonikat ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat, nagu see on ette nähtud ka Lissaboni lepingus ja paraku viimastel kuudel oleme näinud, et pehmelt öeldes see protsess on aeglustunud ja seega tahaksime ka teada, mida teie arvate eh, ühisest kaitse- ja julgeolekupoliitikast, vaadates kaugemale Liibüa küsimusest. kui vaadata Saksa ja Rootsi vahelist eh, algatust eh, pulling and sharing, samuti Weimari kolmnurk, nii-öelda Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola algatus, mida te sellest kõigest arvate? kas need võimaldaksid jällegi anda uut hoogu nii-öelda kaitsepoliitikale Euroopas. hetkel on selle valdkonna tegevus veidi aeglustunud. nii et need oleksid küsimused, millele tahaksin vastust meie allkomisjoni nimel tahaksin siin tervitada ka äh, proua Svetkovat, kes on Bulgaaria asekaitseminister, kes on siin Brüsselis ja eile äh, osales ka kaitseministrite nõukogul ja äh, Saksa kopti preester ta esindab äh, Saksamaa kopti vähemust ning selle vähemuse küsimused huvitavad meid väga, me oleme selle, nendest tihti rääkinud ka meie allkomisjonis. härra minister, teil on sõna, palun. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich äh, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et te mind siia kutsusite mm, ning võimaldasite mul siin arutelul osaleda. Äh, Saksamaa on äh, nüüd äh, ÜRO Julgeolekunõukogu viienda liikmelisuse saanud väga kiirel ajajärgul. Araabia maailmas toimuvad väga kiired muutused, samamoodi Põhja-Aafrikas ja meil on ühine huvi arendamaks eh, selles, et meie eh, naabrusriigid areneksid eh, demokraatiliselt, aga samal ajal tuleb meeles pidada, et need arengud, mis nendes riikides on aset leidnud, ei ole oma lõppeesmärgi veel saavutanud. tegemist on vaid muutuste lainetega praegusel hetkel. ja sageli sellised olukorrad äh, võivad põhjustada ka äh, konflikte, ma pean siin silmas äh, praegu Põhja- ja Lõuna-Sudaani. Tundub, et mõned need sündmused on juba minevikku jäänud, aga mõned sündmused on äsja aset leidnud, näiteks Afganistan, Pakistan, terroristlikud ohud seal, Põhja-Korea tuumaküsimus eh, ning eh, Kongo ja humanitaarkatastroofid seal, kõik need eh, kriisid nõuavad Julgeolekunõukogult palju tähelepanu. meie arvates on ÜRO Julgeolekunõukogu aga rohkemat kui kriisijuhtimisorgan. see Mm, organ peab ennetama konflikte ja ähm, ta peab kaitsma inimõigusi ning mm, tuleb äh, kindlasti keskenduda ka kliimamuutuse mõjule, rahule ja stabiilsusele. ja selle kõige taustal äh, näemegi meie oma liikmelisust ÜRO Julgeolekunõukogus. ja selle kõige taustal näeme me ka oma rolli üleilmastuvas maailmas. aga ÜRO peab ka ennast ümber korraldama, see on ääretult oluline, eriti just praegu härra Tessi eesistumise all Peaassamblee reform on ääretult oluline selleks, et Euro-, äh, vabandust, ÜRO-l oleks äh, tulevikus äh, ka oluline roll mängida, kui ÜRO ei peegelda üldist üleilmset arhitektuuri, siis mm, võtavad mõned muud formaadid ÜRO rolli ja ülesanded üle. ÜRO reform on suunatud sellele, et see peegeldaks kaasaegse maailma ülesehitust ning et organisatsioon suudaks esindada maailma paremini kui siiani. näiteks Ladina-Ameerika äh, on äh, alaliselt esindatud Julgeolekunõukogus, aga Aafrikat äh, Julgeolekunõukogus alaliselt esindatud ei ole üldsegi mitte. Aasia on alaesindatud see näitab seda, et äh, äh, ÜRO peegeldab äh, seda olukorda, mis oli maailmas pärast teist maailmasõda. meie ees seisab väljakutse, me peame tagama selle, et ÜRO oleks kaasaegne organisatsioon, et ta mm, suudaks kaitsta rahvusvahelist õigust äh, ja eriti just inimesi, et ta suudaks kaitsta inimesi äh, nende koduriikide mm, režiimide eest, kui see vajalik on. me peame äh, keskenduma üleilmsetele väärtustele, mitte ainult kaubandussuhetele ja muule sellisele, vaid väärtustele. Euroopa Liit on ju väärtuste liit. Äh, ja äh, õigussüsteemide liit. ning äh, meie toetame seda, et ÜRO oleks ka väärtuste kogukond meie tahame et ÜRO Julgeolekunõukogus oleks reguleeritud multilateralism ja me oleme sellest tõesti huvitatud. me vajame, et Euroopa oleks rohkem esindatud Julgeolekunõukogus. edasiminekuid tuleb loomulikult tunnustada näiteks see, et Euroopa välisteenistusel on äh, õigus nüüd äh, sõna võtta ÜRO Julgeolekunõukogus, äh, on Catherine Ashtoni mm, suur saavutus septembrikuus mm, olin ma ka Julgeolekunõukogus ja kuulsin teile selle teemalisi arutelusid ja tegemist on tõesti suure edasiminekuga, suure saavutusega Euroopa jaoks ma arvan, et tegu on äh, saavutusega Euroopa jaoks, mis ei ole ainult poliitiline mm, edulugu. ma arvan, et institutsionaalsel tasandil on samuti sellega seoses äh, edu saavutatud. ja Euroopa huvides äh, on keskenduda ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. tegelikult on edulugusid veelgi näiteks see kolmepoolne ähm, tegevus, ähm, mida te mainisite, see Weimari kolmnurk, äh, Prantsusmaa, äh, Saksamaa ja Poola välisministrite kohtumised reedel äh, leidis aset veel üks kolmnurga kohtumine Kaliningradis Poola välisminister, mina ning äh, Vene välisminister kohtusime seal. praegusel hetkel äh, on tähelepanu pöördunud just äh, Vahemere lõunakaldale aga kui me tahame tõesti tulevikku suunatud tõelist välispoliitikat, siis me ei tohi unustada ka idapoolseid naabreid. see Vene eksklaav äh, tahtis, et äh, Vene ja Poola välisministrid kohtuksid ja arutaksid Valgevene küsimust ja see on äh, enamat kui sümboolne samm. tegemist on edusammuga, mida tuleb tervitada me peame mm, koostööd tegema, loomulikult me ei ole alati edu saavutanud kõikides küsimustes. meie eesmärgiks on see, et ÜRO Julgeolekunõukogus oleks liikmetel kaitsevastutus ehm, erinevates keerulistes küsimustes, eh, näiteks eh, kui hääletati eh, tuha-, resolutsiooni seitseteist üheksakümmend kolm, siis me, me jäime erapooletuks. Ehm, meie tahtsime, et tegemist oleks poliitilise lahendusega, mitte sõjalise lahendusega see puudutab siis resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm. Saksa äh, kui, kui öeldakse, et Saksa välispoliitika ei äh, täida oma potentsiaali, siis mina ei ole sellega nõus äh,. Saksamaa äh, tegutseb Afganistanis, me peame tegema tööd poliitilisele lahendusele jõudmiseks äh, Liibüas. Äh, kolonel Gaddafi režiim peab võimust loobuma. see küsimus liidab paljusid rahvaid Araabia maades ja meie tahaksime, et kõik valitsused toetaksid demokraatiat tahtlikke muutusi. mina olen ka kirja koostanud selle, selles küsimuses, eh, kus ma toon välja mõtte eh, partnerluseks, eh, selleks, et neid muutusi aidata ellu viia see tähendab seda, et me peame minema kaugemale poliitilisest koostööst Äh, koos nende riikidega, kes demokraatlikul teel on. Saksamaa äh, näiteks äh, vaatleb praegu ähm, seda ähm, küsimust, keskendume ähm, mitmekesisusele, meediavabadusele ja muudele sarnastele küsimustele ähm, muudatused Egiptuses, Jordaanias, Marokos äh, Äh, näitavad meile seda, et nendes riikides on tehtud esimesed sammud pikal teekonnal. ja Euroopa äh, ülesanne ei ole mitte ilusate sõnadega seda kõike toetada, vaid äh, lisaks sellele ähm, riike aidata ähm, partnerluse läbi ja seda näiteks ka investeeringute valdkonnas ja Euroopa osas tähendab see seda, et me peaksime oma turud avama nendele riikidele, kes liiguvad praegu demokraatia teel. mina pooldan seda nii-öelda vabaduse dividendi mõtet. ma arvan, et see on midagi, mis aitab äh, selle demokraatliku muutuse pikaajaliseks muuta, see aitab parandada äh, kohalike elanike elustandardit. ma olen kohtunud äh, inimestega koha peal ja ma tean, et me ei räägi mitte ainult demokraatiast, vaid parematest eluvõimalustest nendele inimestele, kes nendes riikides elavad see on üks element meie tulevikku suunatud välispoliitikast äh, selles piirkonnas. ma tahaksin rõhutada, et äh, julgeolekunõukogus äh, tuleb seda mõtet silmas pidada juulikuus, kui kliimamuutuse küsimust Julgeolekunõukogus arutatakse. praegusel, praeguse hetkeni ei ole seda küsimust veel piisavalt äh, põhjalikult arutatud. ma ei pea siin rõhutama, kui oluline on kliimamuutus rahule ja stabiilsusele ning äh, Saksamaa eesistumise ajal me juulikuus äh, ei keskendu mitte ainult kliimamuutusele, ja eh, sellest tulenevale rahvusvahelisele väljakutsele, vaid lisaks sellele on meil veel ka teine prioriteet, eh, mis eh, on inimõigused inimõigusi ei saa vaadelda mitte ainult Araabia kevade kontekstis ja ähm, selle kontekstis, mis seal piirkonnas toimub, inimõiguste poliitika kui selline on midagi, mida tuleb laiemalt arutada. inimõiguste poliitikat silmas pidades peaks meil Euroopas olema inimõiguste alane strateegia ja ma arvan, et see äh, aitaks kaitsta lapsi äh, nende kasutamise eest relvastatud konfliktides. ja äh, see küsimus äh, on midagi, mida Julgeolekunõukogu ka kindlasti rõhutab tegemist on väga kiireloomulise küsimusega. me äh, loodame selles küsimuses ka resolutsiooni koostada, mis mõistaks hukka näiteks haiglate pommitamise. see on barbaarne. see on äh, suur ülesanne, mille me peame mm, ära tegema. ja nüüd lõpetuseks tahaksin öelda, et loomulikult keskendume me ka keerulistele mm, aktuaalsetele küsimustele, äh, näiteks äh, Lõuna-Sudaani iseseisvuse deklareerimine, äh, iseseisvuse kuulutamine. me oleme viimaseid uudiseid tähelepanelikult jälginud ning eile välisministrid tulid välja selge avaldusega Khartoumile ma arvan, et äh, sealset olukorda ähm, peab väga hoolikalt äh, jälgima selleks, et hoida ära vägivalla eskaleerumine ja ma arvan, et Euroopa Liit ja ÜRO peavad äh, otseselt ja konkreetselt nõudma vägede tagasitoomist ja tsiviilelanikkonna tagasipöördumise võimaluse tagamist see on ääretult oluline. sellega ma, lugupeetud daamid ja härrad, lõpetaksingi. ma tahaksin teid veel tänada. ma leian, et äh, ääretult äh, oluline on tegeleda nende küsimustega, mille osas kokkuleppele ei ole veel jõutud. ja isegi nendes küsimustes, kus Euroopa on kokkuleppele jõudnud, äh, tuleb veel tööd teha Äh, selleks, et neid väljapoole äh, edastada. Süüria, Liibüa, Valgevene ja Iraan äh, on riigid, mille osas on ostuseid vastu võetud ja see näitab, et Euroopa Liit tegeleb inimõiguste küsimuste ja muude sarnaste küsimustega tõsiselt see näitab, et Euroopa Liit on väärtuste liit. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, et te võtsite aega mind kuulata ja ma ootan pikisilma arutelu, et neid küsimusi arutada. kolleegid, seguendo la pras-. suur tänu, härra minister. kallid kolleegid, jätkame nagu alati küsimused jagan kahte vooru, kõigepealt koordinaatorid ning raportöörid saavad sõna, kes tegelevad Euroopa Liidu ning ÜRO vaheliste suhetega ja esimeses sõnavõttude voorus on teil sõna kaks minutit. kõigepealt sõna esimesele sõnavõtjale. Te vist tunnete ta hästi, tegemist on härra Elmar Brokiga. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender aitäh, härra esimees ma ei klassifitseeriks ennast küll alakomisjoni koordinaatoriga, sellepärast ka naeran. aga igal juhul, härra minister, tore teid siin täna näha rääkimas Saksamaa rollist Julgeolekunõukogus ning reformi vajadustest, mis sealt ÜRO-d puudutavad. me teame, et Euroopa esindatust ei saa äh, li lahendada lihtsalt kahe ÜRO alalise liikme loobumisega oma kohtadest, aga on olnud diskussioon, kaasa arvatud Saksamaal, mõtte üle, et saada sinna ka Euroopa koht julgeolekunõukogusse. nii et kas oleks võimalik kasutada Saksamaa kohta julgeolekunõukogus äh, sellise äh, Euroopa koha algena, selles mõttes, kuidas praktiliselt asju aetakse. see teeks äärmiselt oluliseks äh, Euroopa positsioonide koordineerimise, kaasa arvatud äh, suhted selle parlamendiga, selleks et tugevdada sellist Euroopa rolli härra Kreiseldörfer, palun aitäh, härra esimees, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel tahaksin teid soojalt siin tervitada, härra minister, meil on hea meel, et te olete võtnud aega selleks, et äh, meiega pidada sellist laialdast debatti. tahaksin rõhutada kõiki neid asju, mida te ütlesite reformivajaduste kohta ÜRO-s, aga teame, et see ei saa aset leida üleöö, vastupidi, tegemist saab olema äärmiselt pika protsessiga, sest et tegemist ei ole ju mingi uue debatiga aga me peame siiski praegu ja siin tegutsema. kui te oleksite hääletanud resolutsiooni üks üheksa seitse kolm poolt, siis see oleks tähendanud seda, et meie kui Saksamaa oleks pidanud võtma endale sõjalisi kohustusi. meil on juba sellised kohustused mujal. märtsi alguses ütlesite te, mis oleks vajalik selleks, et äh, meie häält muuta, ÜRO mandaat, äh, Aafrika Liidu heakskiit, kõik need tingimused said ju täidetud aga meie jäime siiski selle seisukoha juurde, mis meil oli. nii et kuidas me siis tegutseme järgmine kord äh,? sest see revolutsiooniline protsess ju ei peatu nendes riikides, kus see hetkel aset leiab, nii et kui samasugune olukord peaks jällegi tekkima, siis äh, ma arvan, et me jällegi leiame ennast äh, nii-öelda valelt poolelt. peaksime meeles pidama ka, et äh, Gaddafi peaks tulema rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. kui ta kohtu ette tuleb, kui talle süüdistus esitatakse, siis ta ju kunagi ei, äh, Liibüast ei lahku. kas te toetaksite sellist protsessi ÜRO mandaati, millega saaks ta tuua kriminaalkohtu ette? mina olen Välisasjade Komisjonis kriminaalkohtu raportöör, nii et äh, ma oleks äärmiselt huvitatud teie seisukohast selles küsimuses, aitäh. Teil kolleeg Lambsdorff. järgmisena on sõna härra Lambsdorffil, palun kes on ALDE koordinaator ning samuti on ta meie raportöör suhete kohta ÜRO-ga. suur aitäh! nii tore, et te mind kutsute koordinaatoriks, sest et ma ei ole koordinaator, mina olen lihtsalt ÜRO-ga suhtlemise töörühma juht. härra minister, et tervitan teid liberaalide nimel, tore, et te olete siin. see debatt, mis puudutab Äh, ÜRO liikmes, sellise ÜRO äh, Euroopa Liidu liikmesriigi äh, seisukohti, kes on mittealaline liige ÜRO Julgeolekunõukogus, seda me peaksime tegema regulaarselt pärast Lissaboni lepingu jõu-, jõustumist. ma arvan, et me peaksime ka äh, andma püsiva kutse teie Prantsuse ning Ühendkuningriigi ning ka nüüd Portugali kolleegile, aga aitäh selle eest, et te täna siia tulite. Järvel Prokk on juba esitanud ühe küsimuse, nii et mina saan teha lühidalt. see, kuidas Saksamaa mängib oma rolli Julgeolekunõukogus, kuidas äh, see hakkab esindama Euroopa Liidu huvisid? ja teiseks, äh, aastal kaks tuhat viis rääkisime me esimest korda siin parlamendis äh, kaitsevajadusest, mis puudutab äh, seda, mida teie kutsute mitmepoolsuseks ning äh, õigusriigi kaitseks. esimest korda nüüd näeme, et äh, nendele põhimõtetele viidatakse resolutsioonis, mis puudutab jätkuvat konflikti. kas te arvate, et see on progress, kas Saksa arvates, Saksa valitsuse arvates on tegemist hea märgiga tulevikuks? see on kindlasti midagi sellist, millel siin parlamendis oleks parteideülene toetus ja teiseks, kas te leiate, et on võimalus, et Julgeolekunõukogu käsitleb ka Süüria olukorda? tean, et härra Medvedjev on seda olukorda kommenteerinud, aga kas, kas Saksamaa äh, oleks valmis äh, pärast eilset äh, nõukogu resolutsiooni siin mingit algatust võtma? selguse huvides pean ütlema, et äh, koordinaatoriks on tegelikult ALDE fraktsioonis hoopiski meie kolleeg äh, härra Neets, nüüd härra Pütikohver, palun. minister. aitäh, äh, härra esimees. tere tulemast välisministrile. kõige märkimisväärsem sündmus, mis on leidnud aset pärast seda, kui Saksamaa selle koha sai julgeolekunõukogus, nagu on see, et ta jäi äh, resolutsioonis üheksateist seitsekümmend kolm erapooletuks. nüüd jätkates sealt, mida ütles härra Brock, kas see näitab, kas see on näide sellest, kuidas Saksamaa äh, täidab oma kohustusi nii-öelda euroopalikult? minu arvates Saksamaa isoleeris ennast märkimisväärselt ja tegi, seda tegi ka Euroopa selle küünilise äh, kommentaariga, mida, mille tegi Hiina, et BRIC rühmal on nüüd äh, viies liige. kuidas te kavatsete tõlgendada oma kohustust äh, kaitsta? tegemist oli äärmiselt olulise resolutsiooniga selle printsiibi jaoks, nii et, et oma tulevases tegevuses Julgeolekunõukogus, kuidas te toetate seda kohustust kaitsta ning veel üks küsimus, härra minister, te täiesti õigesti ütlesite, et eh, kõikehõlmavad sanktsioonid on nüüd eh, eilse kohtumisega vastu võetud, eh, sanktsioonid Süüria vastu, sealhulgas president Assadi vastu, see ei olnud võimalik paar nädalat tagasi, sest et erinevad liikmesriigid olid sellele vastu. millised liikmesriigid need olid ja kas on tõsi, et teie ise Äh, olite selle vastu, et Assad oleks kaasatud äh, sanktsioonidesse? Eh. esimese sõnavõtuvooru lõpetab meie kolleeg proua Lösing kuuest. Ähm, vorausschicken möchte ich noch das, was Herr Lambsdorff als fraktionsübergreifend aitäh! alustuseks rõhut-, tahaksin seda, et see, mida härra Lambsdorff ütleb, on parteide ülene seisukoht, ei peegelda tingimata just minu fraktsiooni seisukohti siin parlamendis. härra Vesterväele minu esimene küsimus, mis puudutab Liibüat, on selline. kas te usute, et ÜRO resolutsioon üheksateist seitsekümmend kolm oli mandaadiks režiimi muutustele, sest äh, niimoodi tõlgendavad seda mõningad NATO riigid. kui ei, siis milliseid järeldusi teie sellest teete? ja järgmine küsimus, mis puudutab kohtade jaotamist Julgeolekunõukogus, te olete korduvalt öelnud, et Euroopa Liidul peaks seal olema koht kas see peaks olema lisakoht et lisaks kahele juba olemasolevale alalisele kohale ning äh, sellele, mida Saksamaa endale taotleb, või siis leiate, et tulevikus peaks olema Euroopa Liidul julgeolekunõukogus ainult üks koht, mis äh, siis äh, kataks kõik Euroopa Liidu liikmesriigid? ja lõpetuseks üks küsimus, mis tingimata ei ole just ÜRO kontekstis, aga teie viitasite sellele küsimusele mis on teie arvates äh, äh, hetkel poliitiliste fondide roll, sihtasutuste roll, näiteks milliseid, millist rolli nad võiksid äh, mängida Egiptuse hetkel, näiteks Naumani fond, mis on teie seisukoht selle rolli kohta, mida te hetkel Egiptuses mängime? härra minister, teil on vastusteks sõna. suur tänu, tahaksin kõigepealt vastata kolleeg Brokile. esiteks, kallis kolleeg, Euroopa Liidu liikmelisus äh, Julgeolekunõukogus, see ongi Saksamaa välispoliitika eesmärgiks ning see on ka ÜRO reformiprotsessi eesmärgiks küllap te kuulasite mind suure tähelepanelikkusega, kui ma ütlesin, et äh, Ameerika ei ole seal püsivalt esindatud, äh, seda ei ole ka Aafrika, Aasia on seal tõsiselt alaesindatud ning meie suure rahalise panustajana oleme valmis võtma oma õlule ka suurema vastutuse, nii et see on see, mida ma ütlesin oma volituste raames olen alati pidanud oluliseks seda, et Saksamaa koht Julgeolekunõukogus on justkui sillaks edasi Euroopa Liidu kohani Julgeolekunõukogus. Saksamaa pingutab selle nimel, et ÜRO-d reformida ehk siis tugevdada. kui ÜRO säilitab oma praeguse struktuuri, siis muutub ÜRO järjest vähem oluliseks teiste organisatsioonide kasuks. teistes kohtades võetakse vastu otsused ÜRO asemel. ÜRO tulevik sõltub väga oluliselt sellest, kuidas ÜRO-s peegelduvad võimu, peegeldub võimuvahekord maailmas ja näeme järjest enam seda, et selline kohane esindatus ei ole ÜRO-s enam tagatud. vaadakem näiteks Brasiiliat. Brasiilia ei kujuta endast mitte ainult majanduslikult edukat riiki, vaid Brasiilial on ka järjest suurem poliitiline autoriteet. me räägime Äh, pidevalt demograafilistest muutustest Euroopas, aga äh, me räägime nendest mõeldes vaid Euroopa Liidu peale ja sellele, millised on äh, selle väljakutsed sotsiaalkaitsele ja nii edasi. tegelikult on Euroopa Liidu välja, väljakutsed hoopis midagi muud. nimelt peame siin rääkima demograafilistest muutustest terves maailmas. mis te siis arvate, kui palju peab veel ootama selleks, et need riigid, kus on tohutu demograafiline kasv, nõuavad endale ka vastavat jõudu. Euroopa Liit eksib, kui me võrdleme liikmesriike omavahel, pigem peaksime võrdlema ennast ning seda, mis toimub mujal maailmas, mis toimub järgmise kümne aasta jooksul, ei ole vaja siin vaadata seda, mis toimub viiekümne aasta pärast, vaid Euroopa Liit alahindab isegi seda, mis toimub ilmselt kümne järgneva aasta jooksul. siin saalis istuvad loomulikult väga kogenud kolleegid ja ei ole vaja selgitada, kui keeruline on Julgeolekunõukogu kui selline, seal on liikmesriike, kellel on alaline koht Julgeolekunõukogus, kellel ei ole sugugi plaanis sellest lahti öelda, ükskõik kui palju Saksamaa seda ka ei nõuaks. ja sama problemaatika tegelikult äh, on nähtav ka teistes teemades. loomulikult ma tegin siin sellise väga lühikese kokkuvõtte, aga me teame, et olukord on väga keeruline. ja ma võin siin küll sõnastada poliitilise eesmärgi, aga ärge oodake, et ma täna selgitaks teile, millised äh, on kõik äh, detailsed probleemid läbirääkimistes ma olen pidanud nõu ka Šveitsiga ja ma olen näinud, et nende jaoks on äh, see reform väga oluline, samuti ÜRO peasekretäri jaoks, äh, Ban Ki-mooni jaoks on see üks peamisi teemasid. Saksamaa välispoliitika eesmärgid ÜRO reformiprotsessi raames ei seisne mitte selles, et Saksamaa rolli suurendada, vaid tugevdada ÜRO-d selleks, et ÜRO-s peegelduks ka tegelikkus. ja loomulikult selles struktuuris eelistaks Saksamaa seda, et oleks ühtne Euroopa Liidu koht Julgeolekunõukogus härra Lambsdorff, te reageerisite negatiivselt sellele, et Saksamaa jäi erapooletuks hääletusel. ma võtan selle teatavaks, aga ma ei jaga teie arvamust ja ilmselt ei jaga seda ka tulevikus. Saksamaa seisukohad kujundati välja pärast väga pikka järelemõtlemist ja see ei olnud vale otsus. juba algusest peale panustasime me poliitilisele teele meie usume, et sõjaline sekkumine, sõjalised operatsioonid peavad olema selleks kõige viimaseks vahendiks, mida kasutada. ja välispoliitikas olen ma alati juhindunud sellest, et Saksamaa on väga sügavuti vastu sõjalise sekkumise poliitikale ei piisa sellest, et lihtsalt öelda Saksamaa parlamendile, et me osaleme äh, sõjalises missioonis, sellepärast et teised seda teevad, isegi kui tegemist on meie parimate liitlaste, nii-öelda parimate sõpradega, sellest ei piisa Saksa parlamendis. Nad ise peavad veenduma sellest, et see missioon või see operatsioon on ka tegelikult kasulik ja te teate, kuidas toimib kõik see spekuleerimine ja nii edasi selle taustal. Saksa Bundestag ju tegelikult ka avalikult äh, ütles, et äh, on väga hea, et Saksamaa jäi erapooletuks ja võib-olla teie arvates on see nende endi probleem, aga ei, tegelikult ma arvan, et see on teie probleem. tegelikult äh, on see kõik ju hoopis nüansirikkam ja küllap selles osas minuga ka nõustute, jah, väga tore. ma olen veendunud, kallid kolleegid, et ütlematagi on selge see, et Gaddafi ning tema lähedased liitlased tuleb tuua kohtu ette, rahvusvahelise kohtu ette see on üks meie peamisi eesmärke, just nimelt sellepärast Saksamaa valiski poliitika tee. ja siin pöördun kõikide kolleegide poole, ka teiste riikide kolleegide poolde, et ma austan neid, kui nemad oma järelemõtlemise tulemusena jõudsid teistele järeldustele, see on äh, täiesti mõistetav, aga mina olen veendunud, et kui Saksamaa oleks tegutsenud teistmoodi, oleks ka olukord hoopis teistsugune. me näeme, kuidas sõjalise operatsiooni äh, nii-öelda piirid on juba käes, enam kaugemale minna ei saa. ja NATO-s rõhutatakse ka seda, et järjest rohkem on vaja äh, poliitilist tööd ja kui ma teie resolutsioonist õigesti aru sain, siis äh, tegelikult olete te põhimõtteliselt nõus. ma ei arva, et oleks õige võtta siin üks konkreetne juhtum pretsedendiks ja lähtuda sellest äh, ka äh, teiste riikide puhul ei saa ju esitada sellist küsimust, et äh, kui me käitume praegu nii, siis äh, nii peaks tegema ka tulevikus. tuleb ikkagi vaadata kõike konkreetse juhtumi põhiliselt ja ei saa Põhja-Aafrikas toimuvat öö, ähm, niimoodi üldistada ja seda, mis toimub Araabia maades, et vaatame siin Jeemen, Bahrein, edasi ka Iraan, miks mitte aga tegelikult on ju olukord riigiti väga-väga erinev. me võrdleme siin kahte monarhiat, kes on valinud edasimineku tee teiste riikidega. Äh, riigid äh, näiteks, kes on äh, valinud hoopis religioosse tee, võtame näiteks kas või Muhamed kuuenda, kui ta asus oma isa kohale. mul oli võimalik tema majesteediga ka isiklikult rääkida ja tema ise on veendunud, et äh, reformitee on õige tee ning et see peab põhinema poliitikal ja selline ongi Saksamaa välispoliitika peamine suund. ma ei usu, et ühe äh, või et sõjalised äh, operatsioonid ühes riigis võimaldavad tagada samasugused eesmärgid ka mõnes teises riigis ja ma tean, te esitasite mulle vaid siin ühe küsimuse, aga ma arvan, et me mõlemad oleme piisavalt intelligentsed selleks, et mõistaksime seda, et igas küsimuses on juba ka mõningane hinnang sees. loomulikult võtan teie seisukohad teatavaks, aga ma usun, et on väga oluline öelda välja see, et pärast pikka järelemõtlemist on võimalik jõuda ka teistsuguste järeldusteni. esitati küsimus ÜRO kohta, jah, ma olen nõus, et äh, üheskoos oma Euroopa partneritega peaksime jõudma selleni, et Euroopa, või vabandust, ÜRO Julgeolekunõukogu tegeleks ka Iraani küsimusega. vabandust, Süüria küsimusega. nii et hetkel ma ei oska öelda, mis sellest saab, teisipäeval rääkisin väga pikalt, räägin sellest siis järgmisel teisipäeval väga pikalt kõikide asjasse puutuvate isikutega ja eks siis paistab. meil on kohustus kaitsta, meil on see kaitsekohustus, see on tohutu areng, aga see kaitsekohustus ei tohi kuidagi äh, allapoole langetada seda piiri, millest äh, edasi on siis sõjaline operatsioon õigustatud. sõjaline sekkumine peab põhinema ikkagi väga selgetel kriteeriumitel ja see kaitsekohustus ei tohiks siin võimaldada äh, kergemini sõjalisi operatsioone läbi viia, sest et see võib endaga kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi. härra Pütikohver ma arvan, et ma vist juba vastasin enamikele teie küsimustest, aga mina ei ole teiega nõus. loomulikult on väga huvipakkuv see, mida te räägite ähm, sellest, mida olete saanud teada, pidades sidet Hiinaga, aga tegelikult see, et üldse siin Hiinat mainitaksegi, on juba tohutu edasimineku, võib-olla teie peaksite häbenema mõningaid oma liitlasi ja mitte mina. ma tegelikult ei saa aru, härra Pütikohver, mida te üldse öelda tahtsite. tahaksin aga tähel-, teie tähelepanu juhtida sellele, et enamik Euroopa Liidu liikmesriike ei ole sõjaliselt aktiivsed ja loomulikult fraktsioonina on teil täiesti õigus toetada sõjalist sekkumist, seda ma juba ütlesin, kui äh, selline on Euroopa roheliste poliitika, siis võtan selle teatavaks. ma arvan, et ma olen juba vastanud sellistele küsimustele. veel Süüriast. otsustasime äh, tegutseda nii-öelda kahes etapis, äh, samamoodi nagu Ameerika Ühendriigid, kõigepealt äh, terve rida sanktsioone Süüria vastu ja siis, kui süürlased äh, nendele ei reageeri, siis edasi sanktsioonid, mis on suunatud juba ainuisikuliselt president Assadi vastu. ja eile võeti selle kohaselt, selle kohta vastu ka väga olulised otsused. proua Lösing siin on vist ainult üks küsimus äh, teie sõnavõtust, millele peaksin veel vastama, ülejäänud olen juba vastanud, te esitasite küsimuse ühe konkreetse Saksa sihtasutuse kohta, te saate aru, et täna ma selles osas sõna võtta ei saa, kuigi ma tõesti äh, Neumanni sihtasutust väga austan. poliitiliste sihtasutuste küsimus on väga oluline kodanikuühiskonna arengu vaatenurgast ja ma kutsuksin üles kõiki poliitilisi sihtasutusi kasutama nende kasutuses olevaid vahendeid selleks, et äh, arendada edasi demokraatiat. see on no, väga oluline, et need sihtasutused äh, võiksid teostada oma äh, mõjujõudu kodanikuühiskonnas. E suur aitäh! meil on teises küsimuste voorus väga palju sõnasoovijaid ja kõik saavad sõna vaid ainult üheks minutiks. kõigepealt saab sõna härra Salafranca. suur tänu, härra minister, suur aitäh, härra esimees, mina ei ole küll sakslane, aga võtsin teatavaks selle, et Julgeolekunõukogu erapooletuks jäämine, jäämine äh, Saksamaale on hea, aga ma arvan, et äh, need vähesed liikmed, kes meil Julgeolekunõukogus on, hääletaksid ikkagi samamoodi. see on sidususe küsimus ja ma loodan, et te, kui te hakkate juhatama Julgeolekunõukogu, siis te selles suunas ka liiguksite. Prantsusmaa on väga rõhutanud seda, et peab olema Euroopa Liidu eriesindaja Lähis-Idas, proua Ashton äh, soovis teda mitte ametisse nimetada, enne kui härra Blairi ametiaeg lõpeb. mida teie sellest arvate? Te viitasite ka Ladina-Ameerikale, öeldes, et tõesti neil ei ole äh, püsivat äh, liikme kohta julgeolekunõukogus. aga nüüd on, toimus ju hiljuti ka AKV Euroopa Liidu kohtumine, äh, luuakse sihtasutus, mille peakorter leiab as-, asetseb siis Hamburgis me teame, et siin on teatud vastuolud Saksa õigusega, teie aga sihtasutuse loomist toetate. millised on need probleemid ja kas teil on plaanis äh, toetada selle sihtasutuse loomist võimalikult kiiresti? aitäh, härra esimees. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Vigenin sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel suur aitäh, lugupeetud esimees härra Vesterväele, mul on väga hea meel selle üle, et me saame teiega vahetada arvamusi sellel väga olulisel teemal, nimelt Saksamaa roll Euro-, ÜRO Julgeolekunõukogus. ma tahaksin Äh, teha mõningad kommentaarid, enne kui ma oma küsimused küsin. kõigepealt ma arvan, et te eksite, kui te arvate, et äh, Saksamaa peaks saama suurema rolli, sellepärast et äh, ta annab rohkem raha. tegemist ei ole kohaga julgeolekunõukogus, mida saab osta Äh, julgeolekunõukogu koht äh, äh, sõltub pühendumusest organisatsioonile ja sellele rollile. meie sotsiaaldemokraatidena usume, et praegusel hetkel Saksamaa ei äh, panusta äh, pühendumuse vallas äh, piisavalt. ja teiseks, kui Euroopa Liidul oleks koht, siis ta jääks pidevalt erapooletuks, sellepärast et me ei ole olulistes küsimustes üksmeelel. minu küsimus on selline, et enne kui Euroopa Liit saab ühe koha nõukogus, siis milline on teie arvates Euroopa Liidu roll ÜRO-s ja teiseks, kas on küsimus, mille osas teie tahaksite, et ähm, Saksamaal oleks konkreetne küsimus näiteks äh, kolleeg Vaigel äh, ALDE fraktsiooni nimel. tere tulemast äh, teile, äh, härra minister, ma ei ole küll Saksamaalt pärit, aga räägin siiski saksa keelt mm aga ähm, pikema kommentaari teen siiski oma äh, koduriigi keeles ma väga vabandan, ütleb esimees, aga sloveenia keelt kahjuks tõlkega ei saa e-, rääkida ja seetõttu palun äkki rääkige saksa keelt. Äh, palun, kas ma saaksin seepärast siis natuke rohkem kõneaega? Äh, palub kõneleja äh, USA presidendi kaks viimast kõnet on näidanud, kui keeruline on Lähis-Ida probleem ja loomulikult küsimus, mis puudutab tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piire, on ääretult olulise tähtsusega küsimus ja sellest tulenevalt tõusetuvad veel mitmedki küsimused. ja mina tahaksingi teada, kas Euroopa Liit mm, äh, saab ja peab mängima Lähis-Ida protsessis rolli. praegusel hetkel ta mingisugust rolli seal ei mängi ähm, seda ei tee ka tegelikult härra Blair või mõni eriesindaja ja minu küsimus ongi selline, et kui eh, Saksamaal on nüüd eh, Julgeolekunõukogus eh, koht, siis kas Saksamaa tahtis või tahaks selles küsimuses tegutseda? aitäh teile ja ma jäin oma kõneaja piiresse. suur aitäh, härra Schulz, meie järgmine Saksa esindaja Äh, lugupeetud äh, välisminister, praegusel hetkel äh, ei kiideta teid rahvusvahelisel tasandil, kas pole nii? vaadakem nüüd Kaliningradis toimunud kohtumist Äh, kas äh, see mm, Vaimari, kas see kolmnurk, äh, kes seal kohtus rääkis kriitilistest olulistest küsimustest, Transnistria küsimuses on olnud olulisi algatusi, aga sellest viimasest algatusest alates ei ole ma midagi olulist Transnistria küsimuses rohkem kuulnud. kas te võiksite neid küsimusi kommenteerida? suur aitäh ja nüüd härra Koltšev aitäh. Äh, tere tulemast teile, härra minister. Euroopa Liit on arenguabi suurim andja, äh, lisaks ka humanitaarabi suurim andja, aga mm, tegelikult on vaja veel palju ära teha selleks, et äh, meil oleks nendes küsimustes tõeline üle-euroopaline poliitika Euroopa Liidu esindatus äh, äh, ÜRO-s on seetõttu meie jaoks ääretult oluline ja minu küsimus ongi, et äh, kuidas te teete koostööd proua Ashtoniga ja välisteenistusega selleks, et jõuda ühisele Euroopa seisukohale võimalikult paljudes küsimustes Äh, varem on olnud üllatusi ja tahetakse selliseid üllatusi tulevikus vältida, äh, üllatusi, mis tulenevad äh, kinniolemisest riiklikes põhimõtetes ja mis puudutab kaitseküsimusi, siis ma tahaksin tervitada seda, et koalitsioonileppe leheküljel sada kaheksateist räägib sellest, et äh, tahetakse pikaajaliselt luua Euroopa armee. Äh, mida Saksamaa selles küsimustes teeb? tahaksin ka teada, kas äh, Saksamaa tahab Euroopa ühtsust tagada selles küsimuses? suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Pasku sotsiaaldemokraatide, demokraatide fraktsiooni nimel. aitäh, praeguse kriisi üheks mõjuks on see, et me vaatame rohkem sissepoole ja seetõttu äh, me hindame rahvusvahelisi teemasid äh, selle nurga alt, kuidas nad mõjutavad äh, meid. ja ma arvan, et te teate, et see on ilmselge ja see on vähemalt üks põhjuseid selleks, miks ei ole Euroopa Liidu sellist ühtset mm, vastust erinevatele küsimustele, mida me tegelikult tahame. Äh, järgmisel aastal on äh, tulemas palju valimisi, äh, presidendivalimisi, parlamendivalimisi ning ja seda kõike arvesse võttes tahaksin ma teada, et kas te olete pigem optimistlik või pessimistlik selle kõige mõju osas rahvusvahelistele küsimustele, aitäh! suur aitäh, nüüd roheliste nimel on sõna proua Brand-, Brandneri. suur tänu härra minister, te rääkisite Liibüa osas poliitilisest protsessist, jah, see kõlab küll väga hästi, aga milline on teie konkreetne ettepanek, äkki saaksite sellest veidi lähemalt rääkida? rääkisite ka Põhja-Aafrikast, Egiptusest ning äh, inimõigustest. tegemist on tegelikult äh, endise režiimi äh, käsilastega, kes selle inimõiguste nõukogu on moodustanud. nii et äh, miks te räägite nendega ja mitte tegelike inimõiguste kaitsjatega? siin on äh, rahalised küsimused, viisad, me võime teha lisajõupingutusi selles valdkonnas. aga mida arvate ka äh, resolutsioonist kolmteist viiskümmend kaks, nüüd härra Kaalar. suur tänu! vaadates kõiki suuri muutusi Araabia maades äh,, on endiselt päevakajaline ka Lähis-Ida küsimus. kas teie, olles ära kuulanud äh, president Obama öeldu, olete valmis äh, toetama ideed, et äh, läbirääkimistes peaks see põhinema tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piiridel ja kui see nii on, siis mida olete valmis selle nimel tegema? poliitiline Palestiina kokkulepe, kas see on jätkusuutlik? teinekord seda kritiseeritakse, kritiseeritakse Iisraeli poliitikat ning äh, asunduste loomist, seda on kritiseerinud Euroopa Parlament kui aga teie ajate poliitikat, mis läheb äh, vastu ollu ähm, rahvusvaheliste sätetega, siis ähm, mida te selle all mõtlete? aitäh! esiteks, äh, see Ladina-Ameerika sihtasutus, leian, et äh, sellega on meil Hamburgi tulnud oluline institutsioon, mul olid äh, läbirääkimised uue presidendi ning direktoriga, sest äh, neil on teatavad äh, praktiliselt algusprobleemid, küsimus on selles, millal selle sihtasutuse töö võib ka tegelikkuses alata. seda arutasime me sel nädalal ning öö, äh, õiguslik vorm sihtasutuse töö saavutamiseks peab eh, kaasa tooma teatava paindlikkuse Välisministeeriumis ning eh, me oleme eraldanud eh, umbes kolmsada tuhat eurot selle algatamiseks ja ma arvan, et suhted Ladina-Ameerika riikidega, mis saavad ka meie välispoliitika keskendumispunktiks, on strateegilised huvid siin räägiti Brasiiliast, selle kohta on võimalik veel palju öelda ning mul on hea meel, et eh, eh, visiidid sinna näitavad, et me tahame, et need suhted tiheneksid selle piirkonnaga. ja ma arvan, et see on ka Euroopa huvides. klassikalised inimesed ütlevad, ütlevad, et eh, hispaanlased ning portugallased on need, kes väga tugevalt tegelevad selle silla ehitamisega, aga leiame, et äh, siin peab olema ühtne Euroopa huvi ning mitte ainult kultuurilised juured, mis mõjutavad strateegilisi partnerlusi äh, selleks, et need läheksid kaugemale ajaloost ning majandusest. Äh, me toetasime ÜRO projekti ka alguses ning kavatseme seda teha ka edaspidi. küsimus äh, Saksamaa huvi kohta alalise koha vastu Julgeolekunõukogus. Äh, me kavatseme jätkata oma poliitikat, sest äh, arvame, et me võime suuresti panustada ning võtta siin suure rahvusvahelise vastutuse. selliseid panuseid ei tohiks ignoreerida me oleme rahvusvaheliselt väga vastutusvõimelised, aga see vastutus eh, ei puuduta mitte ainult sõjalisi sekkumisi. Eh, see on ka tihedad suhted, rahupoliitika, arengukoostöö ja nii edasi. ning eh, Saksamaa on siin tagasihoidlik, mis puudutab rahu, äh, arengupartnerlusi, siis siin on ta rahvusvaheliselt äh, endale juhi rolli võtnud. Saksamaa on panustanud suuresti ka ÜRO Julgeolekunõukogu töösse ning kavatseb seda ka teha ka jätkuvalt. küsimus, mis puudutab Euroopa rolli Lähis-Ida rahuprotsessis, see on kindlasti üks keerukamaid küsimusi Äh, siin räägiti ka tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piiridest. leian, et Euroopa roll Lähis-Ida rahuprotsessis äh, vähemalt pärast seda, kui äh, Moskva deklaratsiooniga taaselustati kvartett, siis ma leian, et meie roll on olnud positiivne. kvartett panustas suuresti rahuprotsessi eh, taaskäivitumisse. mis puudutab eh, otseseid rahuläbirääkimisi, siis see oli kindlasti osaks president Obama kõnest ja ta ei rääkinud siin kuuekümne seitsmenda aasta piiridest, vaid ta rääkis eh, kuuekümne seitsmenda aasta piiridest koos äh, Äh, kokku lepitud maadevahetustega ja need maadevahetused äh, on kõige olulisem punkt. kui see ära jätta, siis äh, ei käsitle me väliseda väljakutset korralikult. eurooplaste jaoks ei ole see just eriti tugev positsioon, kui me vaatame äh, hääletusalgatust äh, asunduste poliitika osas Julgeolekunõukogus, siis äh, siin rõhutati seda, et Euroopal ei ole ühtset poliitikat, meil olid siis väga intensiivsed läbirääkimised Ühendkuningriigiga ning me hääletasime koos. nagu te teate, siis see veto äh, tuli Ameerika Ühendriikides, Euroopa hääletas plokina. ning äh, asunduste poliitika seisukoht ei ole Euroopa Liidus äh, uus asi. Äh, Jeruusalemmas äh, istusime kõrvuti oma vastaspoole härra Liibermanniga ning me tegelesime selle küsimusega. ma arvan, et Euroopa tegevus ei ole siin vastuoluline. härra Scholz viitas Kaliningradi küsimusele, need küsimused tõesti kerkivad üles, nad on keerukad, ma tunnistan äh, ning äh, arutatakse päris palju ka Transnistria küsimust, viis pluss kaks äh, läbirääkimised, nende puhul on lootust, et need taaskäivituvad ning äh, Moldova välisministriga rääkisime me reedel, kui ta oli Vitošis toimuva Vaimari kolmnurga külaline, me rääkisime sellest protsessist, mina olin esimene välisminister, kelle poole ta pöördus, nii et eh, tegemist ei ole mitte ainult selle algatusega, vaid tegemist on Euroopa jaoks olulise küsimusega. Euroopas on külmutatud konflikte ning need on äärmiselt murettekitavad, sest eh, nad eh, on lahendused, mis on jäetunud, aga see on ühtne kontseptsioon, millega me peame tegelema. mulle on räägitud äh, nendest kriitilistest küsimustest, mis on äh, äh, proua Ashtoni ees, Euroopa välisteenistuse ees, kõik räägivad sellest, kritiseerivad seda, esitavad teenistusele nõudmisi, aga inimesed peaksid lõpetama äh, mõtlemise selle üle, äh, kuidas välisteenistus äh, siin võib rääkida ju ka edukatest algatustest, näiteks minu enda algatus Serbia osas, millele panime aluse eelmisel aastal, mäletate ju ka Lääne-Balkanit ja Kosovot ja resolutsiooni, ähm, mille kiitis heaks Julgeolekunõukogu ning William Hague'i ja minu enda algatus eelmisel suvel oli edukas vaid tänu sellele, et proua Ashton sekkus väga kohaselt. ja sellepärast tahaksin talle täna ka austust avaldada. ma arvan, et olen nüüd vastanud peaaegu kõikidele küsimustele, välja arvatud ühele, härra Pasku. käies erinevates riikides, kohtume terve rea inimestega erinevatest organisatsioonidest, ka inimestest, inimestega, kes ei kuulu ühtegi organisatsiooni. ja Saksamaa poliitikat tervitati Egiptuses väga positiivselt, samuti Tuneesias. ma vabandan, mul, mul on tõesti tunne, et meid tänatakse selle eest, et me oleme nende kõrval üleminekuprotsessis ja samuti oleme andnud neile ka palju toetust ka rahaliselt selles osas. ja lõpetuseks inglise keeles Right. jah, äh, ma olen nõus, teil on täiesti õigus, kui te ütlesite, et Euroopa hetkel on äh, liiga palju äh, orienteeritud siseküsimustele. me peame selle väljakutse vastu võtma ka teiste regioonide osas maailmas ja just seda olen üritanud väljendada. tahan kaotada igasugused kahtlused, mida ma öö, olen tunnetanud äh, teie küsimuste ridade vahelt. ei ole mitte mi-, mingisugust põhjust või vajadust kahelda selles, äh, kas Euroopa on pühe-, kas Saksamaa on pühendunud Euroopale, Euroopa Liidule. meie jaoks on see meie saatus ja meie soov ja selles mingisugust kahtlust ei ole ja nüüd öö, äh, on mul see privileeg pöörduda siin nii paljude Euroopa esindajate poole ning rõhutada, et te võite olla täiesti kindlad, et me teame, et Saksamaa tulevik on Euroopas ning Euroopa Liidus. meil on oma läbirääkimise diskussioonid, aga Saksamaa välispoliitika puhul on täiesti selge, et Euroopa ning Euroopa Liit äh, need ei ole mitte ainult Euroopa huvides, vaid on ka meie rahvuslikes huvides, kui me tahame, et meie inimestel oleks tulevikus parem elu, eriti mis puudutab noort põlvkonda. seetõttu ei tohiks me äh, mitte mingisugust diskussiooni pidada taasnatsionaliseerimise üle. Äh, maailm äh, üleilmastub ning meie vastus sellele ei saa olla taasnatsionaliseerimise vastus, et kuidagi takistada või blokeerida äh, Äh, äh, mingisuguseid näiteks reisimisvabadusi Euroopas. ja ma loodan, et ma olen veennud meie Euroopa kolleege siin äh, diskussioonis, sest et ei ole mitte mingisugust vajadust kahtlusteks. mõningates pealinnades võib-olla on levivad kuulujutud, aga pole mingit kaht- või vajadust kahelda meie Euroopa kavatsustes, aitäh! kolleegid, siamo andati molto al di là del tempo previ-. kallid kolleegid, oleme ajast kõvasti maha jäänud. härra minister peab tõepoolest kell üksteist viisteist siit hoonest lahkuma, tänan härra Danšani nimel ja kõikide teiste nimel teid selle väga hea ettekande eest, suur aitäh! Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux en forme. kallid kolleegid, jätkame oma tööd siis oma allkomisjoni koosseisus, palun võtke kõik istet. nüüd meie päevakorra viimases osas on sõna härra Kerkov, kes on Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator kõigepealt suur aitäh teie kannatlikkuse eest, oleme siin veerand tundi äh, ajast üle läinud, te käite regulaarselt meie allkomisjonis sõna võtmas ja kindlasti tänane sõnavõtt kajastab ka viimaseid muutusi, sealhulgas äh, äh, bin Ladeni surma daamid ja härrad, palun, me oleme juba oma ajagraafikust maas, palun võtke istet. nii et teie sõnavõtus kindlasti kajastub ka bin Ladeni surm ja selle tagajärjed või vähemalt, kuidas teie neid tagajärgi näete oma ametikohalt vaadatuna ja kuidas mõjutab see ka teisi liikumisi, näiteks äh, islamistliku Magrebi, Al-Qaeda ja kuidas äh, on see seotud ka Marrakechis toimunuga, nii et loomulikult äh, hindame teie arvamust väga. ühtlasi, äh, millised on siin seosed Ameerika Ühendriikidega, kindlasti ei saa te meile avalikustada siin väga delikaatset infot, aga pärast Ameerika Ühendriikide operatsiooni Pakistanis, kas on juba peetud nõu ameeriklastega ja kas on Äh, infot selle kohta, kuidas äh, või millist infot nad on saanud selle kohta, et olevat planeeritud ka rünnakuid Euroopa Liidu liikmesriikides. nii et milline see olukord siis tegelikult on? ja poliitiliselt rääkides see, et bin Laden oli Pakistanis kas see mõjutab seda, kuidas meie pida-, peame dialoogi julgeolekuvaldkonnas ning eriti, eriti terrorismivastases võitluses Pakistaniga. nii et need küsimused, need on kõige olulisemad ja võib-olla võiksite teha ülevaate ka sellest, kuidas pärast Lissaboni lepingu jõustumist üldse töötab välisteenistus ja milline on teine, teie koht selles uues struktuuris, see on võib-olla õige hetk sellest rääkida, poolteist aastat pärast uue aluslepingu jõustumist. ja siis on ka kolleegidel võimalus teile küsimuse esitada, teil on sõna, palun suur tänu, härra esimees, suur aitäh küllakutse eest, suure rõõmuga tulen alati siia komisjoni, enamasti need küsimused, mis mulle esitatakse, panevad mind tõsiselt mõtlema. kõige, tahaksin rääkida kolmest punktist, kõigepealt te esitasite küsimuse bin Ladeni surma kohta ja sellega seotu kohta ja nüüd edasi ka eh, nii-öelda Araabia kevad ja sellega seotud eh, terrorismi oht, Saheli küsimus, ka seal on leidnud aset olulisi arenguid ja viimaks eh, saaksin rääkida teemast, mida teie mainisite, nimelt institutsiooniline keskkoht, keskkond ja kuidas kasutada ära kõik ressursid ja instrumendid selleks, et meie vastus või meie reaktsioon Euro Euroopa kohal lasuva ohu osas oleks võimalikult kohane. siseministrid eelmisel nädalal seda kõike ka arutasid ja nad jõudsid järeldusele, mina seal ka osalesin, et bin Ladeni surm on Ameerika Ühendriikide jaoks tohutu äh, võit, aga ka meie kõikide jaoks, kes on viimastel aastatel panustanud terrorismivastasesse võitlusesse. sümboolselt tegelikult bin Laden oli juba surnud. ta hukkus äh, läbi Araabia kevade ja tegelikult sellist retoorikat väga Araabia maailmas ei toetatud. esiteks, Araabia maailmas tekitas see tegelikult üsna positiivseid tundeid, paljud, on ju väga palju ohvreid, kes on kannatanud äh, bin Ladeni äh, tegevuse tulemusena ja enamik nendest inimestest on moslemid bin Ladeni surm nõrgestab veidi veel Al-Qaeda tuuma, ilmselt on veel liiga vara, et äh, siin midagi täpsemat öelda, et öelda seda, milline oli bin Ladeni konkreetne operatiivne roll, mina äh, koordinaatorina ei ole saanud veel vastukaja ameeriklastelt kindlasti ähm, räägime ameeriklastega sellest järgmise paari nädala jooksul. oluline on teada ka, kas bin Laden oli äh, atentaadi planeerimises endiselt tegev. Äh, näiteks Düsseldorfi operatsioon selgus, et selles osas bin Laden ka ise oli tegev, edasi ähm, ka ähvardused äh, rünnakute osas Ameerika rongide vastu. ilmselt peaksime just nimelt transpordivaldkonnas äh, rohkem ära tegema, äh, näiteks kiirrongid, metroojaamad, seda on hoopiski raskem teha kui meretranspordis või õhutranspordis, aga see on väga oluline, me peame ikkagi vaatama, kas me oleme kõik ära teinud, mis meie võimuses selleks, et linnades ning linnadevahelises transpordis võimalik suur turvalisus tagada. siin on tohutu potentsiaal, me peaksime selle ka ära kasutama ja kõigepealt peaksime andma hinnangu tagajärgedele. esiteks, bin Ladeni surm ilmselt suurendab Pakistani huvi terrorismivastases võitluses ilmtingimata ei ole vajagi uurida seda, kas Pakistani võimuorganid äh, olid äh, kuidagi ebakompetentsed, peaks lihtsalt äh, selle praegu meile antud võimaluse ära kasutama. loomulikult see fakt ise on väga murettekitav, me peaksime seda kasutama selleks, et avaldada rohkem survet pakistanlastele ja et nad panustaksid terrorismivastasesse võitlusesse rohkem me võime loomulikult rääkida siin sellest, kas Pakistan äh, oli võimetu üldse midagi tegema, aga tegelikult äh, viimase paari-kolme aasta jooksul äh, on ju tuhanded sõjaväelased Pakistanis ning ka politseinikud langenud terrorismivastase võitluse ohvriks. nüüd teine võimalus, mis meile on antud, on seotud Afganistaniga ja sellega, et äh, talibanidel oleks võimalus eemalduda Al-Qaidast ja tervest sellest liikumisest ning panustada rohkem ülesehitusprotsessi. nüüd äh, pärast kümmet aastat äh, sellist teatud meeleheidet, mis on ju täiesti õigustatud Ameerika ühiskonnas, peab vaatama, et bin Ladeni surm ei tekita või milli-, milliseid tundeid see tekitab ameeriklastes ning samuti ka, miks mitte Ameerika Kongressis terrorismivastase võitluse osas. kuulutati ju välja ülemaailmne terrorismivastane sõda, aga sealt ja see äh, asendas traditsioonilisema lähenemise, mis kehtis enne üheteistkümnendat septembrit kaks tuhat üks, mis põhines politsei uurimistel ja nii edasi ja nii edasi Obama ei suutnud Guantanamot sulgeda, hoolimata sellest, et meie pingutasime väga selle nimel, et võtta Euroopa Liidu territooriumil vastu Guantanamo endiseid vange, mis nõudis ju väga suuri pingutusi meie poolt, Obama võttis ka vastu väga head otsused mm, näiteks piinamise osas ma loodan, et selline uus õhkkond, mis on tekkinud Ameerika Ühendriikides, võimaldab äh, president Obamal teostada ka oma ülejäänud plaanid. samal ajal aga bin Ladeni surm ei tähenda ei Al-Qaeda lõppu ega paraku ka mitte terrorismi lõppu. ma olen juba mitmeid kordi öelnud seda, et võib-olla see on küll lihtsustatud äh, ohu kujutamine, aga tegelikult see oht on järjest mitmekesisem ja seda on ka äh, meie luureteenistustel ning politseil järjest raskem avastada. on sellised äh, väga sarnased liikumised, mis tegutsevad omaenda piirkonnas ning on tal seal väga aktiivsed, kuid praegu me näeme, et neil on ka tendents sealt äh, väljapoole liikuda. näiteks äh, vaatame, mis toimub Jeemenis, seal on selline õhkkond, see soodustab selliseid liikumisi me teame, et inimesi värvatakse juurde. Al-Qaeda Iraagis ei ole ka kuhugi kadunud. ja Al-Shabaab Somaalias ja ka Põhja-Kaukaasia, kui vaadata Põhja-Kaukaasia löögilöömist, siis eh, see on samuti väga murettekitav, näiteks Tadžikistan äh,, ja kõik need muud stannid seal piirkonnas, neil on ka tihedad seosed Afganistaniga. nüüd ka nende välismaiste võitlejate fenomen, noored inimesed, kes on kas Euroopa Liidu riikide kodanikud või vähemasti on neil siin elamisluba ja siis, kui nad on juba välja õpetatud, siis tulevad nad siia tagasi ja plaanivad rünnakuid. Düsseldorfis näiteks arreteeritud inimesed elasid just või käisid just nimelt Afganistanis ja Pakistanis, on arreteeritud ka noori, ka teisi noori. ja härra Skorsini on öelnud, et kümme, kakskümmend äh, prantslast äh, asub ka Vasiristanis ja see ei ole ju, see on täitsa oluline number äh, ja kakssada äh, sakslast või Saksa elamisloa omanikku on samuti käinud seal piirkonnas. Need numbrid ei ole küll väga suured, aga täiesti tühised need ka ei ole. ja nüüd veel viimane element, jällegi ei ole õnneks tegemist väga suurte numbritega aga siin võib rääkida ka inimestest, kellel ei ole mingisugust seost Al-Qaeda liikumisega, kuid kes äh, läbi interneti jälle järjest radikaliseerub. Jeemenis Al-Qaeda julgustab inimesi täiesti oportunistlikult ründama siis, äh, kui neil võimalus tekib, isegi kui tegemist ei ole väga suurte atentaatidega, on see ikkagi väga tõsine ja äh, Marrakechis äh, jällegi tegemist radikaliseerumisprotsessiga, mäletate, Stockholmis öö, oli ju juhtum, kus inimene jõulu öö, ostude tegemise ajal siis lasi ennast õhku inimeste keskel. Milanos veidi varasem juhtum ja nii edasi internetileheküljed, mis räägivad džihaadist, on järjest enam inglisekeelsed, sellepärast et araabiakeelselt ei suuda, araabiakeelset internetileheküljed ei tõmba ligi nii palju inimesi ja siis näiteks äh, Inspire ajakiri äh, Jeemeni ja Ameerika Ühendriikide kodanikke veab seda, see on väga hästi organiseeritud, see kutsub üles noori ründama siis, kui neil võimalus tekib ja seal, kus neil see võimalus parajasti nagu tegi nii et terrorismi oht on endiselt kõrge, võeti kasutusele erinevaid meetmeid Belgias, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal pärast bin Ladeni surma. meil ei ole küll materiaalseid tõendeid, mis seda toetavad, aga ilmselt üritatakse äh, ka korraldada taga kättemaksuaktsioone siis, kui möödub kümme aastat üheteistkümnendast septembrist. paar sõna ka Araabia kevade kohta, nagu ma ütlesin, siis tegelikult kõik on sellest juba äh, rääkinud, aga tegemist on tõesti väga äh, suurepärase äh, muutusega pärast seda sellist väga musta ja, ja retoorikat, mis siin levis kümne aasta jooksul. tegemist on vägivallavastaste liikumistega, kes kutsuvad üles demokratiseerumisele ning samuti hea tugeva majanduse loomisele keskpikas ja pikas perspektiivis on see samuti väga hea uudis, sest et luuakse ilmselt demokraatia, mis loob töökohti, mis samuti austab inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid. ja see ongi tegelikult kõige parem vahend, kuidas terrorismi ennetada ning vähendada. siin aga valmistab mulle muret see, et paljud nendest või mõned nendest riikidest, Tuneesia ja Egiptus näiteks, on väga äh, õigetel põhjustel laiali lammutamas oma luureteenistust Nad äh, on vabastanud vanglast teatud hulga poliitilisi öö, äh, opositsionääre, mis muidu loomulikult on väga hea, aga nende hulgas on ka äh, džihaadi pooldajaid. ja võib juhtuda, nagu me oleme näinud ka Liibüas, et tekib selline strateegiliste relvade kogum, mis siis võib-olla satub valede inimeste kätte. Liibüas näiteks on tegemist väga nõrga riigiga, see põhineb hõimudel ja see on tõesti väga atraktiivne koht rahvusvahelisele äh, džihaadile. ma ei usu, et peaks äh, kuidagi radikaalselt muutma meie lähenemist, oluline on see, et strateegia, mis kahe tuhande viiendal aastal heaks kiideti, ka tegelikult ellu rakenduks, seda tuleb teha väga otsusekindlalt, kuigi siin on paremaid ja halvemaid aegu, endiselt peame keskenduma ennetamisele ja väga rõõmustan selle üle, et volinik Malmström, kes sisejulgeolekuga ka tegeleb, on otsustanud panustada ressursside ja, ja ka teiste vahenditega sellele, et te, et ennetusest, terrorismi ennetusest saaks üks tema viiest peamisest tegevussuunast. ma võin sellest ka pikemalt rääkida, aga see on juba omaette teema. teine väga suur valdkond, mis jällegi siin parlamendis on toonud ka kaasa väga elavaid arutelusid, on see, et nõukogu tahab kasutada uusi vahendeid andmete kogumiseks ja et neid ei, need ei ole enam andmed, mis on kasutada politseil või kohtuasutustel, vaid äh, näiteks äh, lennufirmade äh, info, broneeringu info, samuti äriettevõtete andmed ja ka mujalt saadavad andmed. Äh, Euroopa broneeringu infosüsteem jõustub pärast suve ja meil on ju ka see Ameerika Ühendriikide TFTP, mis on terrorismi rahastamise jälgimisprogramm, äh, sama tahetakse teha Euroopas, loomulikult need arutelud sellel teemal on kõik väga teretulnud, kuigi mulle ei meeldi see, et siin ühel poolt on meil julgeolek ja teiselt poolt vabadused, kuna ohud on hoopis komplekssemad praegu ja palju raskem on ka identifitseerida neid äh, kahtlus, kahtlaseid reise, liikumisi, tegevusi veel üks kolmas suur valdkond, mis, mida tahaksin mainida, mis on mitmes mõttes väga põnev, pärast äh, Jeemeni atentaadiplaani lennukite vastu. me teame, et seal lennukites oli kaks printerit, mis pidid siis lennu jooksul äh, plahvatama. proua Malmström, Belgia president ja mina ise töötasime välja raporti, mis on üsna ambitsioonikas ja seal on mitmeid erinevaid instrumente, aga see tähendab ka teatud äh, lähenemise muutmist. seda tuleks teha siseriiklikult, äh, paraku kõik liikmesriigid sellisel tasemel veel ei ole. politsei, tollitööstus, erasektor ja lennuohutusasutused näiteks äh, ei vasta alati tingimustele. DHL on näiteks igal pool üle terve maailma ja neil on kasutada tohutu hulk andmeid. ja neil on ju raske kuidagi oma turvalisuse taset tõsta, kui neil ei ole ligipääsu äh, luureteenistustelt, äh, luureteenistuste kogutud andmetele. ja veel komisjon teeb nüüd hoopis midagi uut Äh, tahab töötada välja riskianalüüse, mis äh, tulenevad äh, Sitseni andmetest ning siseriiklikest andmetest selleks, et määrata kindlaks, millised on kõige tundlikumad kohad ning millised on võimalikud atentaadi kohad, näiteks siis võib-olla kaubalennukid, mis tulevad Mauritaaniast või, või, või kuskilt mujalt. nii et see on väga oluline ja Saheli strateegia on siin ka väga suure tähtsusega. siin on vaja ka eelarvealaselt pingutada. abistasime Pakistani äh, politsei politseid selleks, et nad paremini suudaks võidelda terrorismi vastu. viisteist miljonit äh, eurot on selle eelarve väga vähe võrreldes Ameerika Ühendriikide panusega. eesmärgiks on äh, muuta nii äh, politsei töö kui ka kohtuasutuste töö professionaalsemaks. hetkel on karistusõigussüsteem võimetu süüdi mõistma inimesi, kes on arreteeritud terrorismikaotlustuste alusel, nad lihtsalt ei ole võimelised neid tõendeid koguma. näiteks äh, Mumbai rünnakute läbiviijaid ei suuda nad kuidagi süüdi mõista. tuleb tagada loomulikult õiglane karistusmenetlus ja kõige parem sõnum, mida saata terroristidele, ongi see, et me kohtleme neid selliste kohutavate kurjategijatena, nagu nad on. ja veel üks punkt, mille osas saab kindlasti, millele saab rõhuda ka parlament, nimelt kiiresti peaks panema paika mehhanismid, mis abistaksid demokraatlikku üleminekut äh, läbivaid riike, näiteks eriti Egiptust selleks, et nad saaksid äh, ümber struktureerida oma äh, julgeolekusektori, selleks et tegemist oli tõesti äh, pädevate süsteemidega. pärast Berliini müüri langemist olid sellised ähm, nii-öelda sõprus, suhted, sõprusasutused aitasid siis teatud asutused teistes riikides üles ehitama julgeolekuasutusi, mis ähm, äh, olid väga tugevad, aga samas äh, järgisid ka inimõigusi. loomulikult äh, Stasi ja teised asutused tulid ju täiesti ümber struktureerida, ei saa lubada, et ka Araabia maades tekib selline julgeolekualane tühimik kui üheteistkümnendal märtsil proua Ashton selles osas sõna võttis, siis ta ka ütles, et tuleb rõhuda valimistele, äh, majandusalasele abile, noortele, haridusele, aga ei tohi karta ka seda, et ei tohi karta julgeoleku mainimist, ükskõik siis kas läbi selliste asutuste vaheliste äh, suhete või ka läbi meie kaitse- ja julgeolekupoliitika, välisteenistuse kolleegid sellega juba tegelevad näiteks Tuneesia ei ole meilt mitte midagi palunud. me oleme sinna väga palju investeerinud ja oleks ka loogiline, et me ütleksime neile, et äh, me saaksime neid abistada ka julgeoleku valdkonnas, see on ka selline komisjoni lähenemine, et äh, et rohkem rohkema nimel ja veel üks aspekt, pärast bin Ladeni surma peab vaatama, kuidas institutsioonid siin Brüsselis ja ka minu enda avaldused tegelikult ei ole päris kokku langenud. peagi möödub kümme aastat üheteistkümnenda septembri rünnakutest ja me peaksime omavahel paremini suhtlema selleks, et saadaksime välja selged ühtsed signaalid. see oli siis esimene teema, nüüd teiseks Sahel heaks uudiseks on see, et välisministrite nõukogu esime-, kahekümne esimesel märtsil kiitis heaks strateegia, millele panin aluse kaks ja pool aastat tagasi või kolm aastat tagasi. üritasin koos oma äh, kolleegiga, kes vastutab arenguküsimuste eest, äh, kordki äh, teha töötada välja tõeline integreeritud lähenemine julgeolekuküsimustele ilma igasuguste äh, eelarvamusteta. käisime ka seal piirkonnas, kohtusime erinevate osapooltega, nõukogu kiitis selle strateegia heaks, minu arvates see strateegia oli väga hästi välja töötatud, äh, viimase lihvi andsid sellele komisjoni kolleegid ning välisteenistuse kolleegid, nüüd aga on selle kinnitanud üle ka kakskümmend seitse liikmesriiki ja nende välisministrid, nii et tegemist ei ole mitte enam ainult kas Prantsusmaa, Hispaania või mõne teise riigi probleemiga. ollakse valmis ka panustama rahaliselt ning inimressurssidega. ja kui nüüd tagasi tulla Araabia kevade küsimuste juurde, siis on selge, et Nigeri ja Mali põhjaosse pöörduvad tagasi kõik need Gaddafi palgasõdurid me peame näitama ka Põhja-Mali elanikele, et olukord muutub, sest et muidu kujut-, võib see kujuneda väga ohtlikuks. tohutud julgeolekuküsimused, ka ennetamine, radikaliseerumine ja Nigeris on see vähem problemaatiline ja Malis ka mitte väga, aga Mauritaanias siiski on see tõeliselt suur probleem. nii et peame leidma vahendid, kuidas selliseid protsesse ennetada on ka terve rida algatusi seal piirkonnas, ma rõõmustan väga selle üle, Mali uus välisminister eh, tõi kokku oma Mauritaania, Nigeri ja Alžeeria kolleegid, nad kohtusid eelmisel nädalal selleks, et eh, vaadata seda, kuidas nüüd kiiremini edasi liikuda. seal oli ka väga palju häid ideid, näiteks ühtne luureteenistus, samuti ühtne peastaap ja Alžeeria arutab seda kindlasti ka sel sügisel Ameerika Ühendriikide Euroopa Liiduga. Euroopa Liit saab siin mängida tõelist rahvusvahelist liidrirolli, kaasata ka teised, Kanada, Jaapan, Austraalia, Ameerika Ühendriigid, selleks, et seda strateegiat tegelikult ka ellu rakendada. ja lõpetan siis viimase suure teemaga, mida teie mainisite, härra esimees, kuidas nüüd toimib see uus institutsiooniline struktuur, mis tekkis pärast Lissaboni lepingu jõustumist. meil on uus, tõesti uus institutsioon, uus struktuur, välisteenistus ja nüüd peavad kõik erinevad ähm, mängijad siin ümber asetuma, nõukogu, komisjon, mina ise ei ole küll institutsioon, nii et äh, siin ei ole vaja rääkida sellest, kas minu pädevused on kuidagi ümber vaadatud. küsimus seisneb suuremas koordinatsioonis selle vahel, mida ühed ja teised teevad. see kõik ei ole sugugi lihtne. kõik liikmesriigid ju teavad, kui raske on see, et Siseministeeriumi ning salaluureteenistuste töötajad ning samuti diplomaadid omavahel koostööd teeksid ja nüüd on ju tegelikult kõikjal sellel sisejulgeolekul ka väline mõõde, proua Malmström sellele ka viitas näiteks sellisel konverentsil Portugalis. ja tegelikult proua Malmström ongi siis vastutav selle kõige koordineerimise eest. KOPS ja KOSI, KOSI, mis on siis uus komitee, mis loodi Lissaboni lepinguga, kogunevad ühiselt esimesel juunil esimest korda ja seal on plaanis rääkida sellest, kuidas paremini koos töötada, mida saaks teha julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide osas ning nende instrumentide osas, mis äh, puudutavad pigem justiits- ja siseküsimusi, Europol, Eurojust, Frontex, äh, politseikolledž mitmeid kordi olen teinud ettepaneku äh, selle kohta, et delegatsioonidel peavad olema samuti teatud teadmised ja ma ei räägi siin mitte ainult sõjalistest missioonidest. paljudes saatkondades on näiteks sellised atašeed, näiteks Alžeerias on väga vähe tõenäoline, et meil oleks ligipääsu teatud tundlikule informatsioonile, kui meil ei ole sellist spetsiaalset inimest, nii et sellega tuleks kiiresti tegeleda justiits- ja siseküsimuste nõukogu koguneb kümnendal juunil ja ilmselt kiidavad nad siis heaks järeldused selle kohta, kuidas Äh, paremini tagada see, et kõik võtaksid arvesse julgeoleku nii sise- kui välispoliitilist mõõdet. siseministrid soovivad, et proua Ashton ning välisteenistus struktureeriks oma teenistust vastavalt nende vajadustele, sellepärast et kui äh, Äh, seda välisteenistus ei tee, siis teha, tehakse seda nii ehk naa. kui me võtame siin Saheli või teised küsimused, kus on vaja abistada kolmandaid riike äh, lennujaamade turvamisel või näiteks äh, Somaalia väljarändajad, kes elavad siin Euroopas, näiteks Rootsis ja kes üritavad ühend-, ühineda Al-Shabaadiga, siis siin on jällegi vaja Euroopa riikide vahelist koostööd. välisteenistus oleks otsene juurdepääs ka stabiliseerimisvahendile, aga te teate, et ükskõik, kas me räägime arengufondist või äh, naabruspoliitika fondidest, siis komisjon plaanib luua ka teise sisejulgeolekufondi, ja see kõik tähendab seda, et me peame kõige paremini ära kasutama nende fondide äh, vahelisi sünergiaid ja et me ei teeks siin topelttööd. nii et sellised äh, mõningad esialgsed elemendid ja ma olen valmis vastama küsimustele, härra esimees. suur aitäh teile, tegemist oli tõesti väga kõikehõlmava ja sisulise ettekandega, tahaksin äh, juhtida tähelepanu olulistele küsimustele ilmselt äh, bin Ladeni operatsioonis ka Ameerika Ühendriigid piisavalt rõhutasid seda, et Al-Qaeda peamised ohvrid on äh, moslemid. ja meie, ma arvan, et seda piisavalt rõhutanud ei ole tegemist on pedagoogika küsimusega, tuleb selgitada seda, et mis asi see selline kuritegelik terroristlik liikumine on, mille ohvrid on loomulikult äh, kõikidest uskudest, aga Afganistanis ja Pakistanis või Põhja-Aafrikas siis kõige suurem hulk nendest äh, ohvritest on ikkagi moslemid. teine punkt äh, jah ähm,, Magrebi äh, islamistlik Al-Qaeda kujutab endast tõelist ohtu. Nad ohustavad Euroopa kontinenti, see on väga mitmenäoline oht, nende võimekus järjest kasvab ja äh, Liibüa kriisis on siin tekkinud erinevad küsimused, näiteks see palgasõdurite teema, sam-, samuti äh, relvakaubandus ja ilmselt just nimelt see on aidanud kaasa ka Mali ja Põhja-Nigeri ähm, radikaliseerumises, Anna Gomes seal ka just käis ja ta saab sellest võib-olla ise rääkida. loomulikult äh, võtan arvesse ka seda, mida te ütlesite Pakistani kohta ning õigusabi kohta Pakistanile. Euroopa lähenemine on ju just nimelt juriidiliste vahenditega terrorismivastane võitlus ja mitte terrorismivastane sõda Euroopa riikide süsteem ongi sellepärast väga tugev ja kui me tõesti õigusabi Pakistanile pakuksime, siis kindlasti oleks see väga tervitatav. Te rääkisite siin riskianalüüsidest. Äh, põhinedes nendel andmetel, mida kogub Sitsen, et kas seda teeks komisjon? jah, seda teeks komisjon. nagu te teate, siis Euroopa Liidu lepingus artiklis neli on äh, alles see luure küsimus väljaspool institutsioone ja kui tegemist on strateegiliste andmetega, siis on see lubatud, mitte operatiivsete andmetega. nii et see on piiratud konkreetsete riikide, konkreetsete juhtumitega, kõigepealt siis andmed konkreetse ohu kohta, konkreetse rünnaku kohta, aga samuti siin ka õhutransport, riskianalüüs näiteks lennujaamade osas, Mauritaanias äh, või mujal ja tulenevalt riskianalüüsist oleks võimalik siis äh, esitada nõudmisi, lisakontroll kaubatranspordile ja nii edasi ja see on väga põnev, sellepärast et varem seda tehtud ei ole, see on täiesti uus idee, selle peaks laiendama ka teistele valdkondadele, selline kaubatransport on lihtsalt esimene idee. suur aitäh, Anna Komes, palun, kas sa ütleksid paar sõna visiidi kohta Liibüasse ja terrorismiohu kohta? suur aitäh ja tõepoolest eelmine nädal käisin Benghazis ja ka rindel. ja ma olen teiega täiesti nõus selles osas, et Euroopa Liit peab siin looma ühise välis- ja julgeolekupoliitika missiooni, et võidelda terrorismi vastu. aga seda öeldes samas tahaksin öelda, et mul ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et äh, islam, mida praktiseeritakse Liibüas, oleks kuidagi radikaalne. inimesed, kes seal äh, rindel on, on, on arstid, äh, noored inimesed, kes lihtsalt tahavad vabastada oma riigi mõrvarlikust diktaatorist. noored inimesed tulid minu juurde ja ütlesid, et kui väga nad islamiusulistena tunnevad ennast puudutatuna sellest, et meie justkui ütleksime, et kõik moslemid on terroristid. ühe mošee lähedal ütlesid mulle mitmed noored inimesed, et tõelise islamiusulisena see teeb või see, see teeb mulle väga haiget. ja Euroopa Euroopa naisena ei olnud mul seal mingisuguseid probleeme, ei kohtunud ma mingisuguste äh, äärmuslike äh, vaatenurkadega. aga Ida-Liibüas inimesed tõesti ka tunnistavad seda, et kui konflikt jätkub, siis tekivad äh, võimalused terroristidele mitte ainult lõunapiiridel, mis on väga auklikud, kõigepealt on vaja piirikontrolle, on vaja, kontrolle on vaja tugevdada relvaembargot ja siis vaadata, mis äh, tõesti siin toimub nende palgasõduritega või terroristidega, kes äh, kuskile sinna elu, e, e, elama asuvad, nii et seda just rõhutati. on täiesti loogiline, et EUFOR-i missioon seal ka on ja proua Ashtoni Äh, visiit oleks väga oluline ja raportis, äh, mille ma välja töötasin ja suure rõõmuga saadan selle ka teile, härra Kerkhoff, ma rääkisin sellest, et väga oluline alustada tööd nende noorte inimestega, äh, kes näiteks on, teevad tööd seal kontrolli, piirikontrollipunktides näiteks räägiti mulle, et väga paljudes äh, sellistes ähm, äh, kontrollpunktides on äh, noored inimesed, kes väga hea meelega relva kasutavad, nad ei ole saanud lihtsalt tõelist väljaõpet, tegemist ei ole küll mingisuguste spioonidega ega terroristidega, aga tegemist on sellise esimese sammuga selles suunas. ja ma loodan, et härra Kerkov, ka teie üritate selle idee läbi suruda liikmesriikides äh, proua Ashton kuulutas selle EUFOR-i missiooni välja aprillikuus, aga mitte midagi me näinud ei ole. aga absoluutselt õigustatud oleks see missioon, seal kohalikul rahval on seda lihtsalt vaja. nüüd tahaksin teile esitada ka küsimuse, ma olen täiesti nõus sellega, et me peaksime Tuneesialt, Egiptuselt ja teistelt naaberriikidelt äh, abi nõudma, aga Sahelist. kas siin selles algatuses on kaasatud ka Guinea-Bissau? ma ei räägi siin ainult äh, nar-, narkokaubandusest, vaid äh, sama hästi võiksid nad toetada ju ka terrorismi ja piraatlust. ja nüüd Pakistani osas olen äh, täiesti nõus sellega, et tuleks neile suuremat survet avaldada, aga kas see, kas sellest kõigest piisab? sest et kui me ei puuduta Kashmiri küsimust, mis on siin põhimõtteline, millest, äh, mil- ja selle, ja see on ju peamiseks motivatsiooniks ka Pakistani armeele, ei saa millestki muust rääkida, siin on ju ka tuumarelvade valedesse kätesse langemise oht, suur aitäh! Euh, suur aitäh! härra Janjes, palun! suur aitäh, härra esimees, suur aitäh! härra Kerkhoffile tahaksin esimese kolmekümne sekundi jooksul pöörduda meie allkomisjoni esimehe poole. kõigepealt tahaksin vabandada, et mind neljandas päevakorrapunktis kodu, kohal ei olnud. ma olen variraportöör selles osas ja ma tahaksin sellest võib-olla ikkagi ka rääkida, ma tahaksin, et see kõik kajastuks ka hääletusnimekirjas. nüüd edasi terrorismivastasest võitlusest. me rääkisime sellest palju juba eelmisel parlamendi ametiajal ja võib-olla sellepärast, et nende riikide kodanikud, kes on ajalooliselt kannatanud väga terrorismi all ja ka viimastel aastatel, näiteks nagu üheteistkümnenda märtsi rünnak kahe tuhande seitsmendal aastal, kahe tuhande neljandal aastal, vabandust, kui leidis aset ka islami juurtega rünnak, siis võib-olla meie oleme sellele teemale kuidagi lähedasemad. juba eelmisel ametiajal rääkisime eelmise Ameerika Ühendriikide presidendi terrorismivastasest sõjast see tähendas, et hüpoteetiliselt on äh, võimalik kasutada nii-öelda sõjapidamise reegleid ja tegelikult see kõik soodustab ka järjest äh, suurenevat äh, islamifoobiat. Euroopa tervikuna kunagi ei ole toetanud sellist lähenemist ja uus uued Ameerika võimuorganid seda samuti ei toeta, nad räägivad terrorismivastasest võitlusest, mis põhineb teistel mõistetel. näiteks sellel, et kõige tõhusamalt mõiste, võideldakse terrorismivastase, terrorismi vastu ikkagi siis, kui me tagame inimõigused ja mitte ainult moraalsetest põhjustest tulenevalt, vaid ka tõhususest lähtuvalt just nimelt see eristabki meid kõige enam terroristlikest rühmitustest. ja selles osas olen teiega täiesti nõus, meie lähenemine peab olema kõigehõlmav terrorismivastasele võitlusele Euroopa Liidus, alati peab rõhutama seda, et terrorism on oluliseks ohuks mõningad kolleegid, parlamendiliikmed, fraktsiooni liikmed siin perioodiliselt ikka räägivad sellest, et terrorismivastast võitlust kasutatakse eh, selleks, et saavutada mingeid täiesti terrorismiga mitte seotud eesmärke jah, seda siis, sellega tuleb tegeleda siis, kui see juhtub, aga terrorismine vastane võitlus on pidev vajadus, ei tohi siin ähm, kuidagi vähem tähelepanelikuks muutuda, tegemist on rahvusvahelise ohuga ja õnneks on piikiperiood, ähm, mille jooksul nii-öelda uudiseid väga ei ole selles osas tegemist on sellise poliitikaga, mille puhul tüüpiliselt on näha, et kõige olulisem on see, mida näha ei ole. me peame looma instrumendid, mis võimaldaksid nii liikmesriikidel kui Euroopa Liidul just nimelt selliste eesmärkide poole ka püüelda. suur aitäh ja vabandused on vastu võetud, härra Pasku tegelikult võttis selle asja siin üle. proua Lösing, palun. Äh, suur aitäh selle sissejuhatava sõnavõtu eest teile. taaskord on täiesti selgeks saanud, kui keerukas kogu see küsimus on. mõned tunnid tagasi me rääkisime äh, terrorismivastase võitluse strateegiast ja rääkisime äh, vaesuse ja terrorismi vahelistest seostest. härra Kaaler ütles, et me peaksime selles kontekstis keskenduma äh, terrorismivastase poliitika sõjaväelisele elemendile, aga mina arvan, et see nii ei ole. ma arvan, et me peame tervikpilti kogu aeg silme ees hoidma, eriti kui me räägime Maagrebi piirkonnast äh, ja Saheli piirkonnast Äh, vaesuse ja Al-Qaeda vaheline seos äh, tuleb väga selgelt esile ning mm, pidevalt seisame me silmitsi küsimusega, mis puudutab äh, sõjaväekulutuste ähm, rolli ja suurust riikides, mis on väga vaesed. kui väga palju raha pumbata sõjaväkke, siis Äh, sotsiaalvaldkonna kulutused äh, äh, jäävad tahaplaanile, vaesus võitluse vastu, võitlus vaesuse vastu jääb tahaplaanile ja minu küsimus on selline, et milline osa Euroopa Liidu ressurssidest Saheli piirkonda lähevad vaesusevastaseks võitluseks ning kui suur osa suunatakse julgeolekumeetmetesse? Maaliga seoses tahaksin ka ühte asja mainida. Äh, oma viimasel külaskäigul Aafrikas äh, nägime seal kampaaniat äh, uraani kaevandamise vastu Malis. näib, et tahetakse uraani väga laiaulatuslikult kaevandada mõjutada ja see mõjutab kohalikku elanikkonda väga suuresti. praegusel hetkel protestitakse selle plaani vastu ja võib-olla see protestiliikumine muutub ka laialduslikumaks ja ma tahaksingi teada, et kas ei või olla nii, et see raha, mis Euroopa Liidust tuleb, julgeolekuaparaadi parandamiseks seal riigis äh, läheb äh, protestiliikumise mahasurumiseks äh, elanikkonna hulgas. kas selline asi võib juhtuda? kas me ei peaks olema väga ettevaatlikud sellistel puhtudel et kui me aitame teatud riikidel julgeolekuaparaati äh, üles ehitada, äh, või kui öeldakse, et teatud riigis on äh, rahutused, siis võiks üle vaadata rahade eraldamine sellele riigile. Jeemeni puhul öeldakse, et terroristlik oht ei ole tegelikult nii suur, kui valitsus seda väidab olevat see kõik on muidugi väga spekulatiivne siin, aga äh, see on äh, teatud äh, mure, mida ma tahtsin siin tõstatada selleks, et neid küsimusi ka tulevikus silmas peetaks. tahaksin öelda veel üht asja. ja see puudutab julgeolekustruktuuride ülesehitamist taaskord ja seekord Egiptust. kas praegusel hetkel tehakse Euroopa Liidu poolt midagi koostöös üleminekuvalitsusega selleks, et ümber struktureerida Egiptuse julgeolekuaparatuuri, äh, struktuuri? millised äh, tegevused on käiku lükatud, äh, kui neid on lükatud käima ja kui ei ole veel midagi tehtud, siis mida te arvaksite, tuleks tulevikus teha? suur tänu, härra Kerkhoff, saate vastata kõnelejal puudub mikrofon. ma jagan täiesti teie arvamust. tundub, et siin tõesti me räägime pigem paarikümnest ja mitte paarisajast inimesest. kas ma rõhutaksin seda ka liikmesriikidele ja tegelikult mina oma raportis äh, sellele just nimelt rõhutan, ma osalesin ka nõukogu kohtumisel ja ka proua Ashton on äh, sellest täiesti veendunud, välisteenistuses äh, ollakse sellest ka veendunud, kohtusin eile uue missioonide juhiga, välisteenistusest on ette nähtud ka faktikogumismissioone, äh, täna mindi Malisse missiooniga selleks, et seda täpsemalt uurida. loomulikult tuleb edasi survet avaldada, aga te teate väga hästi, et liikmesriikide vahelist üksmeelt ei ole, näiteks Saheli osas ma neid ähm, veenda ei suutnud. tulen selle teema juurde tagasi ka siis, kui vastan proua Lösingule see, mida tuleks minu arvates teha Malis, on see, et, et toetada kohalikku plaani, mille on töötanud välja president, mis võimaldab saata vägesid Põhja-Malisse, mis sealt ära võeti. see võimaldaks tagada põhiteenuste pakkumist, sotsiaalkaitse, haridus, terviseteenused on juba ette nähtud ka neli miljonit eurot selleks. aga nagu öeldud, siis hetkel ma ei ole suutnud veenda kõike, kõiki liikmesriike selles osas, et selline ÜVJP missioon on vajalik. sest et Mali võimuorganite entusiasm on üsna vähene me peaksime julgustama võim-, kohalikke võimuorganeid sellega tegelema väga energiliselt ja see, kui Bamakosse saata paar Euroopa Liidu nõunikku, siis see on täiesti kõrvaline, jah, loomulikult seda tuleb ka teha. tegemist on nelja ja poole miljonise euro projektiga, kus, mida juhib Civipol selles osas olevad prantslased, hispaanlased ja teised, äh, siin äh, aidatakse äh, kohtusüsteemil ümber struktureerida, ise käisin Nouakchotis samuti aasta alguses ja tõesti, see programm on väga hea. aga see ei tekita võimuorganitel tunnet, et nad peaksid Põhja-Malis midagi ette võtma. aga ka paraku liikmesriikide vahel üksmeelt selles osas ei ole, ja võib-olla siis nüüd, kui vaadata, mis Liibüas toimub, siis äh, tegutsetakse otsusekindlalt. Äh, vastuseks teile, Guinea-Bissau siia alla praegu ei käi, mitte et me ei arva, et seal ei peaks äh, midagi tegema, see narkokaubandus on kohutav, peab takistama seda, et see kaubandus nakataks ka teisi riike, näiteks Senegali äh, ja et need narkoteed ei läheks siis läbi Saheli. siin ongi see vahe, et mida teha sisepoliitiliselt või välispoliitiliselt, mina tegin Saheli küsimuses tööd välispoliitiliselt, välisteenistuse raames, aga siseministrid pigem narkokaubanduse osas ja siis sisepoliitiliselt oli ka G kaheksa kohtumine selles osas, et rääkida, mida saaks teha paremini, et võidelda narkokaubandusvõrgustike vastu. võib-olla tuleks need kaks erinevat poolt siin ühendada. Pakistani osas olen teiega nõus, Kashmiri küsimuses, kui siin on mingisugust topelttööd, siis Kashmiri teema on siin väga oluline ja proua Ashton peaks tõesti vastutama selle poliitilise dialoogi eest ja ma olen teiega täiesti nõus, see võtmeküsimus on India, me räägime ka India kohalolust Afganistanis, nii et see kõik puudutab siis ka Pakistani. härra Janjes, kes pigem lihtsalt tegi oma sõnavõttu, mitte ei esitanud konkreetset küsimust, Te rääkisite, et tuleb jätkata nii moraalsetel kui ka tõhususest tulenevatel põhjustel sellel teel, et võidelda terrorismi vastu eh, kohtulike vahenditega. Eh, džihaadi võitlejad ei ole kunagi oma kõnedes viidanud Madridi rünnakutele, sellepärast et nad eh, pandi vangi, nad mõisteti süüdi ja nad pandi kurjategijatena vangi nii et nemad on lihtsalt kurjategijad, aga Guantanamo vangid on äh, äh, sellised äh, võitlejad, natuke, see on kuidagi natuke glamuurne. nii et see glamuur tuleks sealt kõik ära võtta. proua Lösing esitas küsimuse vaesuse ja Al-Qaeda kohta, jah, see on täiesti selge Agidalis noorte töövõimalused on kas äh, ühineda kohaliku narkokaubandus- või relvakaubandusvõrgustikuga või siis äh, ühineda Al-Qaidaga, nii et kui me ei anna neile teisi võimalusi seal midagi peale hakata, siis äh, eriti midagi ei muutu. edasi, Euroopa Liidu abi Sahelis, kas me võitleme rohkem vaesuse vastu või tegeleme millegi muuga selles kogu arutelu seisneski, me ei saa kasutada sinna arengule suunatud vahendeid selleks, et tagada julgeolek. arenguabivahendeid suunatakse sinna, kus on kõige suurem potentsiaal, et vaesus võib viia terrorismini. sugugi ei ole kerge siin toetada arengut keset kõrbe, kus haritakse maad siin tuleb arvestada põudadega, ja peab äh, kaaluma ka seda majanduspiirkonda, nimelt äh, Mali tegelikult, äh, Põhja-Mali kaupleb pigem teiste riikidega kui, kui Mali teiste osadega. hetkel on suunanud Euroopa Liit Äh, tohutuid summasid, Põhja-Malisse vist äh, sada miljonit eurot aastas, see on selleks, et arendada kohalikku majandust, et, äh, et parandada infrastruktuure, seal on ka tohutu eraldatus näiteks raudteede ja teedevõrgustiku osas ja nüüd eesmärk on ehitada välja näiteks nii-öelda Trans-Sahara liin nii et Euroopa Liidu arenguabivahendeid ei suunata julgeoleku rahastamisse. aga need, see kõik tuleks ühendada, nii stabiilsuse küsimused kui ka arengu küsimused. ma ei teadnud, et Malis samuti kaevandatakse uraani, uraani ma tean, et Nigeris küll, jah siin see on loomulikult oluline arutelu, et kas see uraani kaevandamise tulu läheb tagasi kohalikule rahvale või mitte. viimane küsimus või veel üks küsimus, mille te tõstat-, tõstatasite, on väga oluline, et kuidas parandada äh, julgeolekut nendes riikides, kus öö, äh, valitsused kasutavad seda suuremat võimu opositsiooni ründamiseks. proua Ashton otsustas äh, peatada projekti, mida mina üritasin käivitada Jeemenis äh, siseministeeriumi tegude tõttu ja väga tõesti õigustatult. aga seda ei ole kuigi lihtne teha, sest et kõik ei ole alati mustvalge peab toetama karistusõiguslikku lähenemist ning politseipõhist lähenemist, sest et see võimaldab äh, sõjajõud äh, suruda nende traditsioonilisemasse rolli. ja siis takistada seda, et kuidagi need äh, rahalised vahendid kuskile kõrvale juhitaks, nii et selles osas on teil täiesti õigus. Egiptuse osas ütleksin ei, nii palju kui mina tean, siis ei ole nad veel mitte midagi teinud on tohutu vajadus sisejulgeolekut reformida ja nii palju, kui ma tean, siis äh, Egiptuse võimuorganid meil veel mingisuguseid palveid selles osas ei ole esitatud. kõigepealt oleks vaja tegeleda Tuneesiaga, sest et Egiptuses on ähm, nii-öelda lühikeses perspektiivis selline sõjaline aparaat olemas, et julgeolek tagada. see on kindlasti üks äh, meie lähenemise elemente tuleb kasutada kõiki võimalusi selleks, et veenda neid riike äh, selles, et me saaksime neid ka julgeolekuvaldkonnas aidata, aitäh! suur aitäh, härra Kerkhoff, suur tänu teile, et te siia tulite ja selle ülevaate eest, mis äh, oli väga täielik ja kindlasti äh, kohtume teiega ka edaspidi regulaarselt ja suur aitäh, head töö jätku! kindlasti oleks hea, kui lisaks nendele teemadele, mida me täna käsitlesime, mis kõik on väga olulised ja struktuurselt olulised, saaksime ülevaate sellest, et millist infot ameeriklastelt on Euroopa Liit saanud bin Ladeni operatsiooni kohta. suur aitäh, head päeva teile ja kohtume homme koostöös Ahvetiga ja räägime volinik Georgievaga, aitäh!